Dear colleagues, uh, welcome to this um... head kolleegid, tere tulemast kuulamisele õigusriigi küsimustes. meil oli missioon Poola ning äh, nüüd me tutvustame selle aruannet kuulamisel keskendume eelkõige just eh, justiitssüsteemi sõltumatusele, tervitan siinkohal kõiki meie äh, kõrgesti austatud äh, külalisi. kuulamise korraldame pärast äh, oma missiooni Varssavisse õigusriigi teemal üheksateist kuni kakskümmend üks september kaks tuhat kaheksateist, mida juhtisin mina. see kuulamise programm lepiti kokku fraktsioonide vahel ning koosnes kolmest osast. esiteks tänane kuulamine siis on kolmes osas, esimene osa koos äh, Franz Timmermansi komisjoni esimese asepresidendi juuresolekul. ja me räägime äh, Singapore Vabariigi esindajatega, ma vabandan äh, ja kahetsen seda, et me küll kutsusime Poola justiitsministri, aga kahjuks pean väljendama rahulolematust sellega, et Poola valitsus ei võtnud vastu meie kutset libekomisjonilt. ma tahaksin meelde tuletada, et õigusriigi eh, missiooni raames, mis toimus siis nagu öeldud septembris, ei olnud ka siis võimalik eh, kohtuda justiitsministriga selleks, et arutada justiitssüsteemi reforme rääkisin sellest Poola suursaadikuga ning arutasin äh, temaga siis seda kutset ja tahaksin omalt poolt ütelda, et tegime kõik selleks, et kutsuda siia ka valitsuse liikmed. head kolleegid, palusime ka Austria eesistujal ja tulevasel Rumeenia eesistujal avaldust teha olukorra kohta ning vastavalt artiklile seitse, siis teises osas veel kolm institutsiooni eh, saavad sõna. Veneetsia komisjoni esindajad, Euroopa eh, kohtute nõukogude võrgustik ning samuti Poola ombudsmani inimõiguste mm, kohta. seejärel eh, küsimuste-vastuste voor järgneb igale voorule, saavad osaleda libe kohal viibivad liikmed enne kui ma alustan kuulamisega, tahaksin lühidalt tutvustada delegatsiooni juhina mõningaid äh, peamisi äh, asju, mis me nägime oma missiooni käigus üheksateist, kakskümmend üks september. lugupeetud kolleegid, raporti koostasime koos delegatsiooni liikmetega erinevatest fraktsioonidest, selle saatsime ka Poola võimudele teabeks ja nemad said omalt poolt samuti kommentaare esitada. pärast seda avaldame äh, raporti, ka Poola kommentaarid äh, avaldatakse, kui äh, tõlge on tehtud tutvustame raportit kaks tuhat kaksteist detsembri alguses ka siin komisjonis. missiooni eesmärgiks oli paremini mõista praeguseid käimasolevaid Poola justiitssüsteemi reforme Nende äh, mõju tahtsime mõista õigusriigi äh, korrale ning Euroopa Liidu õiguse kehtestamisele. seitse üks artikkel aluslepingust äh, käivitati kaks tuhat seitseteist, kahekümnendal septembril komisjoni poolt, seda seoses õigusriigi korra, olukorraga Poolas. selle eesmärgil kohtusime me Poola valitsuse esindajate, Seimiga, senatiga OSCE ja ODHCR-i esindajatega, kodanikuühenduse eh, kogukonna esindajatega, me tahaksime tänada kõiki partnereid, eh, ka osadega kohtume tänagi veel siin selle eest, et te olite valmis meiega kohtuma ja meile infot jagama. parlamendi delegatsioon eh, kohtus võimalikult laia valikuga valitsuse esindajatest härra Timmermans vabandab müra pärast. parlamendi delegatsiooni juhina ütleb härra äh, Moraes. Äh, nägime me, et Poola äh, võimudel on igati õigus läbi viia põhjalikke justiitssüsteemi reforme. kuulasin ka nende selgitusi vägagi hoolikalt reformide kohta. tahaksin meelde tuletada, et pärast ajaloolist liiduga liitumist Poola kohtunikud äh, tegutsevad ka Euroopa kohtunikena ning nende kohustus on erapooletu Euroopa Liidu õiguse kehtestamine. olles ära kuulanud kõik äh, vastaspoole esindajad äh, missiooni käigus, pean ütlema, et mul on mure seoses kumulatiivse mõjuga nende reformide osas, mis on viimase kolme aasta jooksul läbi viidud. see võib viia olukorrani, kus äh, täitevvõimul on äh, väga tugev mõju hüvitistele ning äh, samuti põhiseadusliku kohtu toimimisele. tavalised kohtud, tavalistele kohtudele, ülemkohtule ning kohtunõukogudele. meil on samuti selles osas mure, et õigusriigi põhimõtteid võidakse rikkuda, muuhulgas õiglus, õiguskindlus, võimude laususe põhimõte, sõltumatu kohtumõistmine ning äh, kohtu äh, otsuste läbivaatamine. väga keerukas on naistel Poolas äh, põhilisi tervisega seotud õigusi kasutada ja eriti reproduktiivtervise osas vabaühendused, äh, vabaühenduste olukord tundub ka samuti halvenevat. nagu öeldud, Poola äh, võimudel on äh, võimalus kommenteerida seda ning samuti kõike seda, mis ma ütlesin, enne kui tutvustame raportit detsembri alguses libes. nii et head kolleegid see on meie ülevaade äh, ja sellega alustaksimegi tänast kuulamist. alustame esimese paneeliga, institutsiooniline arutlusring. ja siinkohal tahaksin tervitada äh, komisjoni esimest asepresidenti Franz Timmermansi ning temal on võimalus kõneleda viisteist minutit. palun, Franz. Um, aitäh kõigepealt suur tänu libekomisjonile tänase kuulamise korraldamise eest. räägime siis äh, õigusriigi põhimõtetest Poolas, eriti just kohtusüsteemi sõltumatusest. aitäh selle ülevaate eest, mis andsite oma visiidi kohta Poolas. ma arvan, et see on täiesti kooskõlas sellega, mida mina komisjoni esindajana olen välja toonud kui olete nõus, siis ma annaksin teile nüüd ülevaate selle kohta, milline on asjade seis ja mis on toimunud pärast meie viimast koos-, kohtumist kahekümne kaheksandal juunil. mis on need põhilised probleemid, mis komisjon oma ettepanekutes välja tõi? see puudutab äh, ülemkohtu reformi, äh, kohtusüsteemi äh, õiguslikku nõukogu, kohtunike distsiplinaarmenetlust, ja ka põhiseaduskohtumenetlusi. komisjoni äh, seitsmenda artikli käivitamise otsuse aluseks detsembris kaks tuhat seitseteist oli see, mida ka teie ütlesite, et pidevalt ja süstemaatiliselt äh, viidi sisse reformi, millega kohtusüsteemi tiib, äh, sõltumatust kärbiti ja see muster, mis nendest reformidest välja tuli, näitab, et seadusandlik ja täieõiguslik võim saab täielikult ja igal pool kohtusüsteemi sekkuda. mul on väga kahju teile teatada, et mitte ühtegi komisjoni välja toodud muret äh, Poola ametivõimud ei ole kõrvaldanud. süstemaatiline risk õigusriigile ikka veel kehtib. ja seal on olnud veel ka murettekitavaid uusi arenguid ähm, õigusministri nimetatud äh, kohtunikud, äh, distsiplinaarmenetlust välja viivad kohtunikud, läbi viivad kohtunikud on äh, lasknud lahti kohtunikke, kes on kommenteerinud reforme, öelnud, et need on riigile kahjulikud. peale selle on meile veel ka teada antud, et teatud juhtumitel need distsiplinaarametnikud, kes õigusminister ametisse nimetas, ei olnud nõus äh, kohtunikele lubama õigusnõunikke uurimise ajaks. viis Poola kohtunike organisatsiooni on selgelt välja toonud need probleemid, mis distsiplinaarmenetlusest tulenevad nende kohtunike vastu, kes on pöördunud Euroopa Kohtu poole ja küsivad sealt eelotsuseid. veel üks murettekitav areng on see, et Euroopa Kohtu eel otsused ähm, et nende arv on suurenenud, praegusel hetkel on viis erinevat paketti, ähm, milles, äh, mis on soodetud siis äh, Euroopa kohtule ja kolm äh, selle allkohtule ja see, need kõik puudutavad meie viimaseid ettepanekuid Vi,. esimesel juhtumil kohtus otsustas, et ta äh, on nõus taotlusega ja kuulamine peaks toimuma kaheteistkümnendal veebruaril järgmisel aastal. ja peale selle valmistab muret veel ka see, et ähm, pöördutakse Euroopa Kohtu peale ja on tehtud väga palju kriitilisi äh, märkusi täidesaatva võimu poolt ja näiteks ähm, ähm, teatud kohtult on isegi palutud äh, küsimuste tagasivõtmist. me Äh, ole, näeme, et üha rohkem on kiirendatud ka enneaegsele pensionile saatmist, kuigi kohus palus augustikuus see menetlus lõpetada ja saata kohtule eeltaotluse, eelotsuse taotluse. Äh, vabariigi president aga ei äh, pööranud tähelepanu sellele taotlusele ja on palunud veel seitse kohtunikku ähm, pensionile saata veel juulikuus, saadeti viisteist äh, kohtunikku äh, pensionile lõpptulemus on see, et septembrikuust kakskümmend kaks kahekümne seitsmest ülemkohtu kohtunikust, keda see uus pensionisüsteem mõjutab, on täieõigus, täidesaatva võimu poolt saadetud pensionile. see puudutab ka ülemkohtu esimest presidenti, kelle mandaat peaks olema põhiseadusega kaetud ja kes peaks tööle jääma aastani kaks tuhat kakskümmend. kahekümne neljandal septembril komisjon otsustas äh, pöörduda Euroopa Kohtusse Poola vastu, alustades rikkumismenetlust just selle ülemkohtu äh, kohtunike pensionile saatmisega kohtu asepresident üheksateistkümnendal oktoobril otsustas äh, vastu võtta vahemeetmeid selleks, et äh, ülemkohtu sõltumatus tagada. Need vahemeetmed, mida Euroopa Kohtus nõudis äh, ja mis pidid saama kohe ka kehtima, eelmisel nädalal toimus suure Äh, kambri ees kuulamine selleks, et komis-, kohus saaks vastu võtta otsuse nende meetmete kohta, mida komisjon palus. eile me komisjon sai poolelt raporti, mis puudutab äh, rakendamise seisu. praegusel hetkel komisjon analüüsib seda raportit põhjalikult. nüüd äh, Euroopa Kohtu kahekümne teise okt-, oktoobri otsuse kohaselt äh, kutsuti kokku kõik äh, ülemkohtu kohtunikud, keda see pensionisüsteem äh, puudutab ja komisjonile anti teada, et need kakskümmend kaks kohtunikku said uuesti oma tööd alustada ja mõnele kohtunikule on juba antud ka uued juhtumid. on väga tähtis, et need kohtunikud, kes nüüd tööle tagasi said, saaksid täie, täiesti sõltumatult jätkata oma tööd ja selles mõttes äh, to-, valmistab mulle muret see, et po-, Poola valitsus usub, et äh, õigusloomeline ettepanek on vajalik selleks, et äh, äh, kohtuotsusest kinni pidada ja lubada kohtunikul tööle tagasi pöörduda. mitte mingil juhul selliseid otsuseid ametlikult tehtud veel ei ole ja peale selle valmistab mulle muret ka uue kohtusüsteemi riikliku nõukogu otsus, mille kohaselt äh, need kohtunikud, kes pensionile saadeti, on ikka veel pensionil ja see toob end, tekitab jällegi küsimuse, kas see riiklik nõukogu on tõesti võimeline tagama kohtusüsteemi sõltumatust. ja seitsmeteistkümnendal septembril Euroopa äh, kohtusüsteemide nõukogu võrgustik otsustas peatada Poola riikliku nõukogu liikmelisuse need meetmed äh, tulenevad sellest, et Poola põhiseadus kohtus seitsmeteistkümnendal oktoobril äh, koos peaprokuröriga, kes on õigusminister äh,, selgitada äh, seda süsteemi ja seda siis vastavalt aluslepingutele, kui need puudutavad siis äh, Poola kohtusüsteemi ülesehitust. see on vastuolus äh, Euroopa Liidu äh, sammastega. see artiklis kakssada kuuskümmend kuus paikamenetlus on üks menetlusi, mis aitab kaitsta Euroopa kohtusüsteemi, kogu Euroopa õigussüsteem põhineb sellel, et kõik riiklikud kohtud saavad pöörduda Euroopa Kohtu poole ja ükski teine ametivõim ei tohi sellesse menetlusse sekkuda. mis puudutab põhiseaduskohust, siis Poola ombudsman andis teada, et äh, ühes poliitiliselt tundlikus juhtumises äh, kuulamisel kohtunikke muudeti ilma õigusliku äh, äh, aluseta ja seega ombudsman võttis oma kohtusse antud juhtumi tagasi kahjuks mul ei ole teile rääkida positiivsetest arengutest. viimased meetmed, mida Euroopa kohtu, kohus välja pakkus, toob välja selle, et Poola ametivõimed peavad võimalikult kiiresti oma kurssi muutma ja kuulame ära kõikide osapoolte mureküsimused ja järgmisel aastal võtab Euroopa Kohus vastu ka otsuse rikkumismenetluse kohta. Need küsimused, mida rikkumismenetluses ei tõstatatud, nende puhul muidugi komisjon on valmis Poolaga dialoogi pidama selleks, et leida lahendused ja lubage mul seda veel ükskord toonitada komisjon soovib dialoogi Poola ametivõimudega selleks, et seda probleemi lahendada. see on euroopalik lähenemine dialoogi kaudu, aga samal ajal peab komisjon hoolitsema lepingute täitmise eest, me peame hoolitsema selle eest, et võimude lahusus oleks tagatud. see on Euroopa Liidu toimimise üks tähtsamaid põhimõtteid ja nagu ka Euroopa Parlament, Euroopa Komisjon saab väga hästi aru, et kõikidel liikmesriikidel on õigus oma kohtusüsteemi reformida, kuid kohtusüsteemi reform ei tohi endaga kaasa tuua seda, et võimude lahususe põhimõte kaotatakse ära ja et kohtusüsteem on poliitilise kontrolli all. see ei saa olla reformi tulemuseks me ei sea kahtluse alla seda, et Poola ametivõimudel on võimalik reformi läbi viia. ma tõesti võin korrata veel kord lõputult, kui soovite, me soovime seda probleemi lahendada dialoogi kaudu vastavalt oma viimasele arvamusele konkreetsetele sammudele, mida on vaja vastu võtta. ja lõpetuseks tahaksin teile meenutada, et õigusriigi põhimõtetest kinnipidamine on Euroopa kõikide institutsioonide ühine vastutus, see on tähtis. Euroopa Komisjon, parlament jätkavad tihedat koostööd selles küsimuses ja ma lisaksin sinna juurde veel ka nõukogu, sest artikkel seitsme menetluses on nõukogul eriti tähtis roll. nii et jällegi kordan oma üleskutse Poola valitsusele, palun aidake meil lahendada see küsimus vastavalt nendele põhimõtetele, mis on lepingus kirjas artiklis kaks meie oleme eurooplased just niimoodi, see on ainus võimalus sellest olukorrast välja tulla, peame õigusriigi põhimõtetest kinni pidama, võimude lahususe põhimõttest ja kohtusüsteemi sõltumatus tuleb tagada. selleks on igal Poola kodanikul õigus, igal Euroopa kodanikul õigus ja ütleksin ka seda, mida ütles teie president Poola kohtunik on ka Euroopa kohtunik, Euroopa Liidu kohtunik ja Poola kohtunikud tõlgendavad Euroopa Liidu seadusandlust ja seega Euroopa kohus on ka Poola kohus, nii et äh, meie äh, kohtusüsteemid on lahutamatud ja nad peaksid äh, toimima vastavalt võimude lahususe põhimõttele, mis on ka Euroopa kohtusüsteemi aluseks. aitäh! <clears throat> suur tänu, lugupeetud volinik! nüüd peaksime me tasakaalu tagamiseks andma võimaluse valitsuse esindajal eh, oma seisukohad välja öelda, aga Poola Vabariigi valitsus ei saatnud eelnevalt selgitatud põhjustel enda esindajat. nüüd läheme siis esimese küsimuste ja vastuste vooru juurde ja sõna saavad meie liikmed, et esitada küsimusi komisjoni esimesele asepresidendile. kõigepealt Varssavi delegatsiooni liikmed mõned kolleegidest äh, ei ole kohal erinevatel põhjustel, aga nendest, kes on kohal, annan sõna. kas härra Tomaševski on, ei ole, siis härra Engel kõigepealt. härra Engel, palun, teil on esimesena sõna. ja te olete Euroopa Parlamendist Varssavi delegatsiooni Rahvapartei liige. suur tänu, Claude, ma arvan, et ma võin teha lühidalt sellepärast et jällegi asjaolud on sellised, et ähm, oleme nüüd siis saanud kinnituse sellele, mida oleme juba kuid uskunud. Poola visiit oli järgmine hetk, kus Poola valitsus ja enamuse erakond olid seisukohal, et meil ei ole mingit asja Poolasse, et me lähme piiridest üle selles küsimusel ja võib-olla oleme mingisugusel faktide tuvastamise lähetusel, aga mitte midagi otsustavamat ja mitte midagi olulisemat see küll ei ole. ja retoorika, mis meil oli suunatud, ei olnud sõbralik. see oli täiesti selge, mis selge. paistab, et oleme jäänud siis äh, toppama selles küsimuses, sellepärast et äh, Poola ei ole ametlikult kordagi öelnud, et ähm, nad tahavad siin koostööd teha ja asjaolu, et nad on tänagi puudu, äh, näitab seda suurepäraselt. ja komisjon on näitas sedasama, Poola ametivõimud ei ole varemgi näidanud üles komisjonidega, komisjoniga koostööd teha ja ka meiega ei olnud nad valmis septembrikuus dialoogile minema ja ja Poola ametivõimu esindaja ei ole ka täna kohale tulnud. sellegipoolest ma arvan, et me peame oma tegevust jätkama ning püüdma veenma, äh, veenda Poola ametivõime, et see on vale valik, me peame ka avalikkust veenma Poolas, et äh, me endiselt hoolime neist. ja me tahame Äh, kasutada neid vahendeid ära, mis on meie käsutuses. ja see võis mõjutada ka viimaseid valimisi Poolas. ja Poola rahvas, rahval on võib-olla mulje, et nende valitsus on valinud tee, mis viib neid äh, ühel päeval välja Euroopa Liidust ja nad ei taha seda see on selge, nad täiesti selgelt ei soovi seda. ja sellepärast äh, me arvame, et me peame toetama Poola rahvast ja Poola rahvas kuulub Euroopa peresse täieõiguslikult äh, ja neil on oma väärtused, oma põhimõtted ja kohtuvõimu poliitiline allutamine ei kuulu Euroopa väärtuste ja põhimõtete hulka, sellest peavad Poola ametivõimud küll aru saama. ja tõesti, meie ütlesime seda, Poola ütles, mina, Claude ütles, mina olen öelnud seda, ka volinik on seda öelnud, et äh, erinevate meetmete kogum näitab, et tegemist on poliitilise äh, ebaõiglusega Poolas ja sellega me ei saa Euroopa Liidus leppida. seda peame ka tulevikus selgesõnaliselt välja ütlema suur tänu, härra Engel. ja ainus teine Varssavi delegatsiooni liige, kes on sõna soovinud, on Barbara Spinelli, kes on meie delegatsiooni kuue liige. Barbara, palun. aitäh. ma tahaksin tänada asepresident Timmermansi sõnavõtu eest olin Poolas missioonil ja võin ütelda, et väga oluline oli kohtumine kohtunikega, kellega ja nende jaoks on väga oluline see, mida me ka Euroopas teeme, kas siis komisjoni või parlamendi poolt. sealtpoolt on suured ootused selles osas, mis sõnumi saame meie parlamendist edastada ja ka komisjoni poolt. mis puudutab artiklit seitse, ma ei tea, kas kolleegid, kes minuga koos Poolas olid, kas neile jäi sama mulje, aga minule jäi mulje, et ootused on suuremad äh, kohtu osas kui artikli seitse osas, mitte et artikkel seitse nüüd Äh, ei oleks oluline või seda olulisust eitataks. vastupidi, parlamendi resolutsiooni ka tervitati. aga mis puudutab tõhusust ja tõenäolisust, et midagi juhtub, tundub, et kohus on nii-öelda siis äh, teetähiseks ja seda nii eh, kohtu kui ka täitevvõimu küsimustes. tahaksin ütelda asepresident Timmermansile veel järgmist. ma mõistan väga hästi, et oma sõnavõtus piirdusid sa ainult justiitsküsimustega. see ka läheb kokku täiesti sinu enda ülesannetega ning ka resolutsiooniga, mis me heaks kiitsime. aga õigusriik on selline põhimõte, mis puudutab samuti põhiõigusi. ja jällegi tulles Poola missiooni juurde, siis see, mida ma nägin ja ilmselt ka esimees Claude Moraes oli see, et väga paljud õigused on sattunud ohtu Poolas siinkohal pean silmas eelkõige sõltumatut ajakirjandust, reproduktiivtervisega seotud õigusi. siinkohal pean eelkõige silmas muidugi abordiseadust, mida ei kiidetud heaks, küll tema äärmuslikus vormis valitsuse poolt, aga siiski oht on olemas. veel üks asi, mida panin tähele, on see, et kirikul on äärmiselt, äärmiselt suur roll. tegemist on institutsiooniga, mis ei ole üheks võimuks põhiseaduses ju. ning äh, tegelikult pean ütlema, et me kohal olles nägime seda väga, kiriku rolli väga tugevalt, aga erinevad ähm, organisatsioonid, mis kaitsevad äh, kodanike õigusi, rääkisid sellest. Um... aitäh, proua Spinelli. Need olid nüüd delegatsiooni liikmed, kes minuga olid äh, koos Poolas missioonil nüüd aga need kolleegid, kes sõna soovivad vastavalt sellele, mis järjekorras nad sõna palusid. aga enne veel tahaksin delegatsiooni juhina tulla veel ühe küsimuse juurde, mida härra Engel mainis. ja see puudutab parlamendi staatust ja meie delegatsiooni Varssavisse kaks delegatsiooni liiget, kes siin viibivad, võivad ka üle kinnitada, et see ei olnud mingi faktide äh, otsimise missioon, vaid tegemist oli meie ametliku missioonina, missiooniga meie komisjoni poolt ja on seotud ka sellega, mis me edasi teeme, see oli väga selge, see sai selgeks tehtud ka Poola võimudele, kõikidele teistele, kellega me kohtusime. meil oli selline konkreetne eesmärk ja kolleegid peavad mõistma, et meil on ikkagi ametlik roll. jällegi näen siin, et eh, see dialoog, eh, mida too rõhutas eh, ka asepresident, me tahame, et see dialoog toimuks niimoodi, et arvestataks ka meie spetsiifilise rolliga kogu menetluses, nii et aitäh härra Engelile, et te sellel peatusite. härra Pooni nüüd palun. I will speak polish. saame rääkida poola keeles. suur tänu. suur tänu neid, kes käisid lähetuses, külastasid meie riiki ootame teie raportit, et me saaksime teha omad järeldused sellest. suur tänu ka komisjoni asepresidendile härra Timmermansile, kes väga üksikasjalikult loetles ette kõik sündmused, kõik asjaolud ja tõlgendas neid hästi. komisjoni tegevus on oluline. komisjon nõudis kohtult ajutist otsust, sellepärast et see tähendab, et arutelu on ka õiguslik, mitte ainult poliitilise tasandi arutelu. Nendele, kes täna väidavad, et taaskord tahetakse lihtsalt Poolat kritiseerida ning miks me peaksime üldse kokku tulema ja nendest asjadest rääkima, neile ütleksin ma seda, et äh, ülesanne on selge. kõigepealt tuleb Euroopa Kohtu otsusest kinni pidada Poola ülemkohtu kohta ja siis tuleb teha koostööd Euroopa Kohtuga ning Euroopa institutsioonidega. kui selline koostöö on puudulik, siis annab see tunnistust, see annab sellest tunnistust ka ta ka Poola justiitsministri kohtumine tänasel koosolekul Ungari justiitsminister tuli siiski Euroopa Parlamenti, osales aruteludes samuti tuleb pidada kinni kõikidest nendest soovitustest, mille Euroopa Komisjon on esitanud seoses õigusriigi põhimõttega. ning äh, kui nüüd soov unelmate teel jätkata, siis äh, tuleks tagasi pöö-, tagasikäik sisse panna põhiseaduslikku kohust puudutavate otsuste küsimustest, sellepärast et kõikides tsiviliseeritud riikides peab olema põhiseaduslik kohus niisiis, äh, põhiseaduskohtu struktuuride ja kohtuvõimu struktuuride hävitamise tuleb lõpetada. me ei taha, et kohtuvõim muutuks poliitiliseks. ja paljud ütlevad, et siin ei ole oluline mitte ainult kohtusüsteem, vaid ka avalik meedia äh, ja vabaühendused, ehm, see puudutab ka vaba turu toimimist ja finantsturgude toimimist Poolas. kolleegid, kes kindlasti mind kohe hakkavad ründama, teile ütleksin järgmist. me peaksime kasutama seda äh, lihtsat võimalust äh, lõpetama Euroopa õiguse rikkumise ning äh, panema tagasikäigu sisse, isegi siis, kui me ei ole äh, nõus kõikide institutsioonide arvamustega, siiski peaksime tegema koostööd. suur tänu, härra Mooni! ja järgmisena Malin Björk, palun. suur tänu. aitäh, härra volinik, et tulite täna siia meie sekka koos kolleegidega erinevatest fraktsioonidest oleme kirjutanud teile kirja, kindlasti teil ei ole olnud aega sellele vastata, aga tahtsin selle teema siiski tõstatada, sellepärast et ma arvan, et kui me räägime siin õigusriigi põhimõttest, siis me peaksime vaatama, kes on sihikule võetud ja kes on tegelikult võitjaks jäävad ohvrid siis, kui õigusriigi põhimõte hakkab kokku varisema. meie kirjas on kaks näidet, dokumenteeritud näidet, see, et põhiseaduslik kohus on üha rohkem poliitilist laadi ja kas näha, kas põhiseaduskohus on äh, siiski põhiseaduslik, äh, on äh, abordijuhtumid ja teine juhtum, kus on selge diskrimineerimine, on LGBTI teemat puudutav kohtuasi, kus toetati seksuaalvähemuste kogukonda ning öeldi, et tegemist oli diskrimineerimisega ja siis justiitsminister, kes on ka peaprokurör, on astunud üles selle vastu ning otsustanud saata selle äh, põhiseaduskohtusse. kui me näeme, kuidas on olukord õigusriigil olukorral Poolas, siis näeme ka konkreetselt, kuidas see mõjutab inimeste igapäevaelusid ma paluksin kolleegidel ka arvesse võtta seda, et meie oleme oma raportis Poola kohta juba tähelepanu juhtinud sellistele sidemetele ja komisjon peab äh, seda samuti tegema oma raportis, näitama, kuidas, äh, kes satub sellise sõltumatuse puudumise ohvriks. Äh, ja siin on küsimärgi all ka põhiõiguste harta ning artikkel kaks meie lepingus. härra Tüürak. suur tänu kallid kolleegid. lootsin, et mulle antakse sõna kohe pärast seda, kui delegatsiooni liikmed on sõna saanud, sellepärast et mina ole, ole, olin peaaegu delegatsiooni liige, mind jäeti välja, sellepärast et Euroopa Parlamendi Poola delegaat ei saa, nagu paistab, Poola ametivõimudega aruteludes osaleda, sellepärast et ja see on üsnagi äh, veider eelarvamus õnneks, aga see ei peatanud mind, ei peatanud delegatsiooni härra Marek Pardahu, Poola saadik Euroopa Liidu juures, temaga sain ma siiski rääkida. rääkisin temaga Poolas ja tema äh, esitas oma seisukohti Poola ametivõimude nimel. mõningad ohtlikud sündmused Euroopa Liidu toimimise seisukohast ohtlikud sündmused ja ka Poola õiguste seisukohast ohtlikud sündmused on aset leidnud ning need on tõstatatud siinses arutelus. ma loodan, et ma kuulen äh, ka härra Timmermansi arvamust selle kohta. nagu härra Timmermans väga hästi teab ja ma arvan, et suurem osa siinviibijatest teavad, sellepärast et see tema pakub meile huvi, arutelu, mis puudutab Poola äh, justiitssüsteemi, on äh, juba toonud kaasa selle, et vahistamismenetlus ordereid ei ole ellu viidud, sellepärast et nii üks või teine liikmesriik on vahistamismääruse osas langetanud ise oma meelevaldse otsuse. üks näide on Itaaliast, üks Itaalia kohus keeldus äh, määrust kehtestamast, poliitiline vabadus ei ole ainult äh, riigi ja põhiseaduse küsimus, vabadus on mõeldud Poola kodanike jaoks ja Poola kodanikel on õigus olla kaitstud kurjategijate eest, neil on õigus sellele, et kurjategijaid äh, vahistatakse ja tun-, nad saavad tunda ennast turvalisena. mitte ainult äh, parlament, ka Euroopa Liidu liikmesriigid vastavalt aluslepingule saavad üksteist süüdistada, kui asi puudutab äh, õigusartikli kaks ja artikli kaks õigusi kui üks liikmesriik süüdistab kümmet liikmesriiki, kas see tähendab seda, et kõik need liikmesriigid peavad oma aluslepingust, võivad loobuda oma aluslepingust tulenevate kohustuste täitmisest? ma arvan, et see oleks äärmiselt erapoolik. ja kui Euroopa Komisjon äh, reageeriks sellises küsimuses äärmiselt otsusekindlalt, äh, siis oleks see väga hea, sellepärast et see seab tõsiselt ohku, ohtu Poola rahva õigused. Äh, Poola riigi esimene ülesanne on kaitsta Poola rahvast kurjategijate eest. ja äh, Euroopa Liidu ametivõimud, Euroopa Parlamendi esindajad ja Poola ametivõimud ei ole ainsad, keda siin rünnatakse. siin rünnatakse Poola ühiskonda, rünnatakse Poola õigust. mina isikuna austan Äh, kolleeg Spinellit äh, isikuna ja kolleegina, tema, austan tema tööd, kuid tema hetk tagasi tehtud sõnavõtt äh, üllatas mind. abordi peatamise ühiskondlik algatus ei ole veel vastu võetud, tegemist on ühiskonna algatusega. see on mõjutanud Poola ametivõime, Poola õigus paistab, et Poola õigusi tuleb äh, piirata, sellepärast et keegi teine tahab seda. tuletaksin teile meelde, et äh, ühiskondlik projekt peatage abort on kodanikualgatuslik projekt ning härra esimees äh, Claude Moraes avaldas kahetsust, et, et Poola amet, et Poola ametivõimude esindajad ei ole kohal. mina tahaksin aga hoopis, et oleks selle kodanikualgatuse esindaja kohal. palusin proua Kaia Kodakil, kes äh, lähtuvalt Poola õigusest äh, on autoriseeritud äh, esindama seda algatust, ma tahtsin, et tema tuleks siia, aga ma ei saa aru, miks teda siin ei ole, sellega tegelikult lihtsalt eiratakse igasuguseid koostööpõhimõtteid institutsioonide ja kodanikuühiskonna vahel. ning austust kodanikuühiskonna vastu ongi meil vaja pean kahetsusega äh, tunnistama, et äh, mulle tõesti ei meeldinud mitte üks raas, äh, see, mida proua Spinelli ütles kiriku kohta. kirik on üks osa kodanikuühiskonnast, üks kogukond nagu meediakogukond, nagu teaduskogukonnad ja nii edasi ja väärib ta igati austust ühiskondliku kogukonnale ja kirikul on ka õigus esitada oma argumente, mida kirik peab õigeks. proua Spinelli küsis Poola õiguse kohta. selgitaksin neile, kes ei ole asjadega päris tuttavad. me oleme tänulikud oma eelkäijatele kristliku kultuuripärandi eest, mille nad meile on edasi andnud ja ähm, ka Euroopa Liidu toimimise seitsmeteistkümnes artikkel ütleb selgelt, et me peaksime pidama dialoogi kirikute ja usuvõimudega. ning ma pole sugugi kindel, et Euroopa Liit ka täidab seda kohust. ühiskonna kritiseerimine selle eest, et ähm, ühiskond on valmis kuulama teiste argumente, on, on veider. pisut veel teile mõtteainet valmistudes tänaseks aruteluks, lugesin äh, äh Mitterrandi Kudota Permanenti ja äh, Mitterrandi arvates on alati äh, olnud maailmas olemas poliitilised meeleavaldused äh, ja riigipöördekaitsjad ja paistab, et mõned äh, ei taha mõned ei, mõne, mõndasid ei peata mitte midagi ta tsiteeris Michel Debret Prantsuse parlamendist, rääkis õiguspärasusest, mis ei vasta riigi vajadustele ja ja äh, need võrdlused, äh, mida seal tuuakse, ei ole mingid argumendid. mina tahaksin omalt poolt öelda, et meie ei peaks Euroopa Liidus äh, kiile lööma ja lõhesid tekitama siinsed arutelud, samasuguseid arutelusid peetakse ka Poolas. ja sugugi mitte välise surve tulemusena. minu viimane kommentaar esimehele aluslepingutel on oma valvur. komisjon peab kandma hoolt selle eest, et aluslepinguid täidetakse. aga komisjon peab tegema seda, äh, kandes hoolt, äh, et äh, selle eest, et kehtib võimude lahususe põhimõte. oodake ära, kuni tuleb lõplik otsus. härra Verhofstadt süüdistas hiljuti seda, et nõukogu ees seda, et komisjon ei täida kohust, kui nõukogul ei ole argumente, siis äh, ei ole äh, midagi peale hakata lihtsalt. Barbara Kudžiska, please. Panie przewodniczący, mm, ja chciałam odpowiedzieć, że ja również nie suur tänu, lugupeetud esimees. ma ei osalenud äh, Poola visiidil ja Poola parlamendiliikmed ei pidanud osalema selles delegatsioonis, mis käis Varssavis andmeid ja teavet kogumas objektiivselt. kuulates aga teie sõnavõtte, hakkasin mõtlema ühe asja üle, iseäranis härra Juureki sõnavõttu kuulates. härra Juurek rääkis siin De Gaulle'i äh, reformidest ja, ja nii edasi ja nii edasi ja selles kontekstis võib küsida, mille jaoks üldsegi on vajalikud poliitilised muutused, millele on suunatud äh, haldusreformid, kohtuvõimu reformid ja nii edasi. Poola kohtusüsteemi muudatused, kas nende eesmärgiks oli see, et menetlus on tõhusam? ei, sellepärast et menetlus äh, võtab nüüd veel kauem aega. kas selle eesmärgiks oli see, et, äh, et Poolas äh, oldaks professionaalsemad. me teame, et meil on äh, väga professionaalsed kohtunikud, kas selle eesmärgiks oli muuta meie kohtusüsteem õiglasemaks? ei, sellepärast et meil on nüüd rohkem äh, apellatsiooni asju esimese kohtuastme otsuste kohta kui varem. nii et äh, paistab, et tegemist oli hoopis muu eesmärgiga loomulikult pole raske siin paika panna seda, mis see eesmärk oli, kui me vaatame, kuidas neid reforme sisse toodi. kõigepealt äh, kohtunike vahetamine, isiklikud muutused, samuti asjaolu, et äh, põhikohtu juures äh, loodi distsiplineeriv koda nii-öelda. see näitas, et äh, eesmärgiks ei olnud mitte ainult oma kohtunike ametisse määramine, vaid ka olemasolevate kohtunike üle kontrolli saavutamine ning nende ähvardamine distsiplinaarmenetlusega, äh, kui nad soovivad olla sõltumatud. ma arvan, et äh, tänase arutelu käigus saame veel täiendavat informatsiooni selle probleemi kohta, mida ka härra Timmermans mainis. härra Timmermann mainis, et et on algatatud distsiplinaarmenetlusi kohtunike vastu, kus kohtunike ei, kohtunikele ei lubata juriste, kui need on süüdistatud eeskirjade rikkumises. nii et mis siis selle eesmärgiks oli, kas millegi demonstreerimine Euroopale? ning äh, usun, et äh, see korruptsiooniskandaal Poolas, äh, mis on seotud finantsjärelevalvega, finantsjärelevalve komisjoni esimees küsib ühe panga omanikult altkäemaksu see juhtum oli, kõik see näitab, et reformide eesmärgiks oli monopoliseerida Poola kohtuvõimu ning saavutada kontroll kohtusüsteemi üle ning äh, võimude lahususe üle. kõigi üle taheti saada kontroll, et äh, kui tekivad probleemid ja äh, kuri, siis võivad kuriteod karistamatult aset leida. küsimärgi all on poliitiline dialoog ning Euroopa Kohtu otsus ja kohtuotsuse täitmine on samuti küsimärgi all. kõik see näitab, et ei ole tegelikult head tahet, Poola ametivõimud ei näita üles head tahet õigusriigi küsimustes suur tänu, kallid kolleegid. volinik ütles, et ta peab kell pool neli lahkuma ning äh, seetõttu olen pisut äh, eksinud oma põhimõtete vastu, inimesed on väga pikalt saanud sõna võtta, äh, isegi kaheksa minutit sõna võtta. tegemist on pika sõnasoovijate nimekirjaga, ma paluksin kallitel kolleegidel nüüd edaspidi piirduda kaheminutiste sõnavõttudega, härra Voit, palun. jaa, tänke, härra Fooset. aitäh, esimees. härra Timmermans, te olite üllatunud selle üle, et õigusminister täna siia ei tulnud et ta ei ole valmis dialoogi pidama. aga siis tuleks kõigepealt rääkida ka sellest, milline dialoog siin kojas üldse toimub kas tegemist on dialoogiga, mille tulemus ei ole paika pandud varem? ei, eeldatakse külaliselt, et ta äh, Äh, kuulab meid ja kui te räägite äh, kohtunike sõltumatusest, siis mulle tundub, et te soovite, et äh, kohtunikud peaksid siin hakkama kahtlastest Euroopa Liidu väärtustest kinni pidama, mis aga mitte alati ei ole ka kooskõlas kristlike väärtustega ja sellises riigis nagu Poola, mis on kristlik, ei ole iseenesestmõistetav see, et äh, Äh, ta on nõus sellega, et laps mõrvatakse äh, ema äh, kõhus ja peale selle peate te nõustuma ka sellega, et kõik ei soovi Äh, homoabielusid sõlmida oma riikides. ja näiteks siin kojas võideldakse kogu aeg selle eest, et äh, moslemitel oleksid kõik äh, õigused ja nende väärtustest peetakse kinni, aga samal ajal kristlikke väärtusi ei tagata ja tegelikult kristlik õhtumaa on meist teinud selle, mis me praegu oleme kui te ko-, kritiseerite kohtunikke ja nende sõltumatust ja ütlete, et pensioniiga tuuakse seitsmekümnendalt aastalt kuuekümne viiele aastale, siis te tegelikult näitate, äh, kui palju Euroopa Liit ühe riigi suveräänsusesse äh, sekkub ja ma tõesti loodan, et äh, Poolal õnnestub teie, härra Sorosi ja teiste püüdluste vastu võidelda, te soovite seda teha nii Poolas, Ungaris kui ka mujal, sest kuskil siiski tuleks kristlikud õhtumaad Euroopas säilitada. aitäh! Um, kallid kolleegid, volinik soovis kell kolm kolmkümmend ära minna, nii et panen sõnavõtjate nimekirja lukku, äh, Sofi Intvelt ja proua Vistnjenska saavad siiski veel sõna ja pärast seda paluksin volinikul vastata, palun proua Intvelt. Thank you, chair uh,. Apart from the, the content. aitäh, esimees. härra Juureki sõnavõttu kohta tahan öelda, et see ei ole kolleegide kohtlemine, et te nii palju võtate meilt kõneaega ära ja seega arutelu pidada ei lase ja see tegelikult, mida ta ütles ja tegelikult härra Voikti sõnavõtust tuli see ka välja me räägime siin hoopis teistest küsimustest, me ei räägi siin tehnilisest küsimusest reformi kohta kohtusüsteemis. siin taga on hoopis teine küsimus. nimelt naiste õiguste ärakaotamine, seksuaalvähemuste õiguste ärakaotamine, pluralismi lõhkumine, religioonivabaduse, demokraatia ja meediavabaduse lõhkumine. see on see, millest me siin tegelikult räägime, sellel kõigel on ka nimi. nimelt sellel on manif-, see on manifest, me hakkame siin äh, Äh, sellist tavakorda rikkuma, see on täpselt see, mida härra Voigt ja härra Juurek tahavad. Nad on valged keskealised heteromehed, kes soovivad oma õigusi teistele peale suruda, ei ole üldse nõus teistele õigusi tagama. miks te lihtsalt ei ole aus selles, mida te tahate teha? ja te rääkisite siin äh, äh Mitterrandist, et tema äh, Äh, riigipöördest, te rääkisite tegelikult iseendast, sest see on tegelikult see, mida teie soovite saavutada. ja volinikule tahan öelda järgmist. ma toetan, nagu te teate, kõiki neid samme, mida te olete teinud äh, Poola valitsuse suunas, me peame olema siin ausad, me räägime siin Poola valitsusest äärmuslike äh, vaadetega Poola valitsused, mitte Poola rahvast ja tegelikult äh, suurimad massimeeleavaldused äh, Poolas on olnud nende väärtuste poolt, mida ka enamus siin esindab. aga veel üks küsimus, mida olen korduvalt välja toonud meie äh, suhetes Euroopa Komisjoniga. mulle tundub, et me nõrgestame oma juhtumit, sest me keskendume ainult kohtusüsteemile ja seda kitsalt. kui me soovime välja tuua nende rikkumiste äh, süsteemsuse, siis me peame vaatama tervikpilti, see on see, mida ütles ka kolleeg Malin Björk, me oleme selle kohta ka kirjutanud kirja ja tõesti, seda eh, siin näiteks abordi täielik keeld, see, et eh, kogunemisvabadust on piiratud ja ka näiteks see, et eh, Euroopa Kohtu autoritaarsust ja võimu ei tunnustata ja need nõndanimetatud kohtusüsteemi reformid, see, kuidas neid kasutatakse teatud tegevuskava läbiviimiseks, mida ma just äsja kirjeldasin ma tõesti arvan, et me peame vaatama siin seda, kuidas Poola valitsus kohtusüsteemi sõltumatust õõnestab ja tegelikult kaotab ära ka kõiki õigusi ja väärtusi, mida enamus meist siin esindab. see ei puuduta mitte ainult Poolat ja Poola rahvast, see puudutab Euroopa Liidu terviklikkust, väärtuste kogukonna terviklikkust ja just sellepärast me peaksime kõik siin äh, võitlema nende väärtuste eest ja va mitte vaatama seda kui lihtsalt tehnilist küsimust. aitäh ja, äh, ja viimasena saab sõna proua Visnetska, palun. aitäh, esimees, volinik. pärast eelkõnelejat võin öelda, et mul ei ole mitte midagi lisada, sest äh, tema avaldus näitas väga hästi, kelle poolt on opositsiooni esindajad. mind on valitud Poolast rahvasaadikuks, ma olen uhke poolakas, mul on, ma olen uhke, et olen poolakas. ma soovisin Poolat teenida hästi ühendatud Euroopas ja need, kes enne mind sõna võtsid äh, ja kes on ka valitud Poolast, äh, nende sõnavõtud tegelikult ei pealda, peegelda reaalsust Poolas. proua Kudritska oma sõnavõtus äh, kasutas täiesti vastuvõetamatuid sõnu. ta rääkis siin kellegi lõa otsas hoidmisest, puhastustulest ja see on täiesti äh, vastuolus sellega, mis tegelikult Poolas toimub. meil olid varem kohtunikud, kes võtsid vastu otsuseid vastavalt äh, telefonikõnedele, mis neile tehti. ma võin teile öelda, et olukord praegu Poolas on väga hea, sest Euroopa Parlamendis eelmisel aastal tehti avaldusi äh, sõltumatuse rongkäigu kohta Poola patrioote rünnati Poola sõltumatuse sajandal aastapäeval sada viiskümmend tuhat uhket poolakat tulid rongkäigule Varssavi tänavatel. tegelikult sadades linnades ja külades inimesed tähistasid Poola Vabariigi sajandat aastapäeva. nii et olukord tegelikult on suurepärane Poolas ja see kehtib ka kohtusüsteemi reformi kohta ja ma tõesti loodan, et te mõtlete nüüd täpselt, millise äh, vastuse te annate Poola valitsusele ja te tunnistate, et äh, tehtud muudatused on Poolat viinud õiges suunas, nagu näiteks see, et pensioniea allatoomine. ma pean tunnistama, et eelmine valitsus äh, pikendas äh, na-, Poola naistalunike tööaega kaheteist aasta võrra. mitte keegi ei toetanud aga Poola naistalunikke selles, et millal nemad saavad pensionile minna, et neil on õigus seda ise otsustada. aitäh kannatuse eest, volinik. sest mõned liikmed siin rääkisid tõesti väga pikalt nii et äkki te võiksite anda vastuse, seal ei olnud väga palju küsimusi, tehti pigem pikki avaldusi, nii et äkki te vastaksite. aitäh, üritan vastata sellele, mida siin öeldi ja vastata siis ka mõningatele küsimustele, mis mulle esitati. algatuseks tahaksin öelda, mis on minul siin optimismi allikaks selles ähm, ar arutelus. Poola rahvas, Poola kodanikuühiskond on elav. Poola inimesed mõtlevad iseenda eest. ilma poolakateta ükskõik, mida meie komisjon või parlament teeks, ei oleks sellel väga suurt mõju. ja see, mida meie teeme, me teeme seda, sest me teame, et lõppude lõpuks oleme edukad sest suur osa Poola rahvast, enamus Poola rahvast soovib olla osa sellest väärtuste kogukonnast, Euroopa Liidust. suur osa Poola rahvast. ja mõned on mind viimase nelja aasta jooksul kritiseerinud, nad ütlesid, et vaata ette, see, mida sina teed, see toob endaga kaasa euroskepti-, lisuse tõusu Poolas, aga tegelikult otse vastupidi, toetus Euroopa Liidule on äh, selle aja jooksul Poolas suurenenud. nii et poolakad suudavad väga hästi ise mõelda, aitäh selle eest ja ma arvan, et nad on vägagi Euroopa-meelsed. ja teine punkt. seda tahan öelda Poola valitsusele ja neile siin kojas, kes toetavad Poola valitsuse seisukohti kui te saate aru, et teie rahvas soovib olla osa sellest väärtuste kogukonnast, siis te peaksite ka aru saama, et kui sa oled selle väärtuste kogukonnas, siis on siin ka reeglid, millest tuleb kinni pidada. Euroopa Liidu liikmelisus toob endaga kaasa palju õigusi ja positiivseid külgi, aga ka reegleid ja üks selle klubi reegleid on see, et sa pead kinni õigusriigi põhimõtetest, sest muidu see klubi ei toimiks ja ma ei ütle seda nüüd mitte põhimõtteliselt, vaid ka praktiliselt. meie siseturg toimib, sest iga siseturu osaline, iga kodanik võib olla kindel, et Euroopa Liidu seadusi rakendatakse igal pool ühtemoodi. see on ka ainus võimalus ühisturu toimimiseks. kes peaks siis kontrollima, kas see nii on? kohtunikud liikmesriikides ja siin tegelikult riiklike kohtade kohtunikest saavad Euroopa kohtunikud. ja kui riikliku kohtu kohtunikul on kõhklusi selles osas, kas Euroopa Liidu seadusi on korrektselt rakendatud, siis ta pöördub Euroopa Kohtu poole äh, ja küsib tõlgendust. nii et selles mõttes Euroopa Kohus on ka riiklik kohus see on ainus võimalus, kuidas me saame tagada selle, et Euroopa Liidu seadusi rakendatakse korrektselt terves Euroopa Liidus. kui sa aga siis muudad äh, ko riiklike kohtunike töö selliseks, et see ei ole enam võimalik ja või sa sead selle töö kahtluse alla, siis sa põhimõtteliselt tegelikult ohustad kogu Euroopa Liitu ja lisaks nendele aruteludele, mis me varem oleme pidanud, tahan teile veel välja tuua selle, et see on tähtis Euroopa Liidu toimimiseks, et kohtud on sõltumatud ja et kohtunikud ei ole mitte ainult professionaalid, vaid et nad saavad ka sõltumatult Euroopa Liidu seadusi tõlgendada. järgmine punkt, jah, siin on tõesti väga palju küsimusi, millest saaksime rääkida põhiõigused ja nii edasi, aga see ei ole tänase kuulamise teemaks ja me võime seda arutada hiljem. aga üleüldiselt äh, põhiõiguste ja õigusriigi põhimõtete kaitsmine on väga tähtis ja isiklik, ta puudutab igat kodanikku, igal kodanikul on õigus, et, õigus sellele, et ko-, seadus kaitseb teda ilma, et teeks vahet erinevatel kodanikel. see on äh, õigusriigi põhimõtete kõige tähtsam osa Euroopa Liidus. ja siin ei tohiks teha mingit vahet, et sa oled mingi enamuse esindaja, mingi rassi esindaja, mingi religiooni esindaja. ja seadusest ei tohi saada mingit enamuse vahendit vähemuse distsiplineerimiseks ja ka defineerimiseks, et kes nad on ja mis nad tahavad ja vahel, kui ma vaatan seda, neid poliitilisi programme, ähm, nende inimeste programme, kes äh, eeldavad, et kultuuriline enamus äh, äh, peaks juhtima just sellepärast, ma arvangi, et me peame kaitsma kohtusüsteemi ja õigusriigi põhimõtteid, sest iga liikmesriik on tegelikult mitmepalgeline liit ja igal kodanikul peab olema õigus ühesugusele seaduse kaitsele. kui vaadata Euroopa Liitu, siis me oleme tegelikult vähemuste liit, sest tegelikult kõige suurem rahvas, sakslased, on siin ka kokkuvõttes vähemuses ja just sellepärast meil ongi vaja, et oleksid õigusriigi põhimõtted ja me saame hoolitseda selle eest, et meid ei domineeriks mitte mingi jõud või mingi vähemus ja see on tegelikult kõige tähtsam küsimus, mis on ka täna kaalul ja kui äh, seadustest kinni peeta, siis enam, vähemused on alati ka esimeseks ohvriks, just nii see on ja just sellepärast äh, on ka vähemused üha rohkem sattunud surve alla. mis on tagajärjed? nagu ma ütlesin, see toob endaga kaasa de facto Euroopa Liidu lõhustamise, kui seadust igal pool ühtemoodi ei rakendata. ja kui Poola rahvas soovib olla osa sellest Euroopa Liidust väärtuste kogukonnast, väärtustest, mida tuleb kaitsta, ja siis on see ka iga ametivõimuga, riikliku ametivõimu kohustus ja ko-, komisjoni roll on siis äh, hoolitseda lepingutest kinnipidamise eest ja me tegutsemegi alati, kui meile tundub, et lepingud on sattunud ohu alla. härra Jurek tõstatas ka Poola õiguste küsimuse, ma arvan, et ma vastasin sellele praegu. on selge, et me oleme eriarvamusel, aga selline on komisjoni seisukoht. ta mainis ka väljasaatmistest keeldumist, see on tõesti midagi, mida kohtunik teeb, kui Euroopa Liidu kohtusüsteem peab toimima, siis, siis kui saadetakse välja ühte isikut ühest riigist teise, siis selle väljasaatmise puhul pead sa olema kindel, et see isik, kes välja saadetakse, on äh, saanud siiski ka äh, õiglase kohtupidamise sõltumatus kohtus. sest äh, praegusel hetkel me näeme seda, kuidas seadusloomeline ja täieõiguslik võim soovivad saada Äh, võimu kohtute üle ja siis tekibki küsimus, kas äh, väljasaatmise otsus tuleb kohtunikult endalt sõltumatult või mingi kõne, telefonikõne pärast äh, valitsuselt. ja sellepärast me peame hoolitsema selle eest, et Äh, kurjategijad, kes viiakse kohtu ette, saavad ka õiglase ja sõltumatu kohtupidamise. ja härra Juurek, kui teie soovite täita Poola kodanike soove, hoolitsema selle eest, et kurjategijad äh, äh, heidetaks vangi, siis te peategi tagama selle, et kohtud on sõltumatud. ja ma arvan, et kõik öö, Äh, riigid on valmis ka saatma Poola kurjategijaid tagasi Poolasse kohtu ette, kui Poola selle taotluse esindab. härra Jurek, ma tõesti äh, vastutan komisjonis religioonide vahelise dialoogi eest ja see dialoog toimib meil väga tihti ka Poola esindajatega. Poola katoliku kiriku esindajatega või noh, Rooma katoliku kiriku esindajatega Poolas, et nüüd päris täpselt väljenduda. ja selles dialoogis Need esindajad, kellega mina olen rääkinud, äh, räägivad äh, Voitiva doktriinist, et tuleb põhiseadusest kinni pidada ja see on tegelikult katoliku kiriku doktriin, tahan teie tähelepanu sellele juhtida ja täpselt samamoodi nagu ka teie äh, Ehm, tahan ka mina teile selgitada, et kohtunikud mängivad väga tähtsat rolli dialoogis, vabandust, kirikud mängivad väga tähtsat rolli dialoogis kodanikega. see on Euroopa Komisjoni jaoks väga tähtis ja me oleme seda ka väga palju arutanud eh, viimase nelja aasta jooksul minu mandaadi ajal ja ka Poola kirikuga, nii et siin ei saa küll olla mitte mingit vääritimõistmist. ja lõpetuseks eh, veel üks asi, mis minu jaoks on tähtis härra Voigt ja mina, meil on täiesti teistsugune arusaam ühiskonnast. mina ei jaga härra Voigti eh, väga kitsat definitsiooni selle kohta, mis tähendab olla kristlane. ma ei jaga ka härra Voigti äh, vaimustust eh, Vladimir Putinist nii et äh, Poola sõbrad, olge ettevaatlikud, vaadake, kes teid kiidavad, kes teid toetavad, olge tõesti ettevaatlikud. aitäh, volinik. ja sellega oleme esimese arutlusringi lõpetanud, aitäh teile aja, pühendatud aja ja vastuste eest kallid kolleegid, enne kui me läheme teise arutlusringi juurde, me selgitasime, et tegemist on komisjoni algatatud protsessiga ja et parlament peab siin andma oma nõusoleku. nii et infoks teile, me saame nüüd natukene infot ka Austrialt ja Rumeenialt eesistujariikidena selleks, et nemad annaksid meile äh, väikese ülevaate selle kohta, mis äh, nende arvates praegu toimub ja kus suunas see läheb. ja sellepärast ma annaksingi nüüd sõna Austria kui eesistujariigi esindajale ja siis edasi saab ka Rumeenia alalise esinduse esindaja sõna, selleks et lühidalt selgitada, kuidas nemad seda menetlust näevad. kas te soovite rääkida oma kohalt? palun, härra Pütner. Thank you very much Honourable Chair, Honourable Members of the European suur tänu, austatud esimees, austatud Euroopa Parlamendi liikmed. õigusriigi põhimõte on üks Euroopa Liidu põhiväärtusi ning sõltumatu kohtuvõim äh, on eeltingimus selleks, et meie ühtne turg ning äh, kohtuvõimude koostöö toimiks. kahekümnendal septembril kaks tuhat seitseteist algatas Euroopa Komisjon artikkel seitse menetluse Poola suhtes. tegemist on esimese menetluse rakendamisega üldse kogu ajaloos tuletaksin teile lühidalt meelde, mis on toimunud nõukogus pärast seda kuupäeva. esimene võimalus selle artikkel seitse menetlusega tegeleda pärast selle käivitamist oli üldasjade nõukogu, mis leidis aset kahekümne seitsmendal veebruaril. sellel nõukogu kohtumisel teavitas komisjon ministreid sellest, milline on asjade seis ning iseäranis sellest, kuidas läheb dialoogiga Poolaga lahenduse leidmise nimel järgnevatel üldasjade nõukogu koosolekutel, kahekümne esimesel äh, märtsil, seitsmeteistkümnendal aprillil ja neljateistkümnendal mail informeeris komisjon ministreid sellest, millised on, milline on areng Poola küsimuses. ministrid soovisid, et dialoog jätkuks. dialoogi käigus komisjoniga äh, Poola võttis äh, mõningad muudatused sisse oma õigusesse, aga komisjon leidis, et nendest muudatustest ei piisanud ei piisanud selleks, et komisjoni põhimuredele lahendust leida. sellest tulenevalt aga kutsus, nõudis komisjon Poola kuulamist. kuulamine toimus kahekümne seitsmendal juunil üldasjade nõukogus, ministrid said Poolaga põhjalikult armaid vahet, arvamusi vahetada nende mureküsimuste osas, mis hiljutises ettepanekus välja toodi. kuulamise käigus töötati välja oma meetodid selleks, et tagada liikmes, asjakohase liikmesriigi menetluslikud õigused esimesel üldasjade nõukogul Austria eesistumise ajal, kaheksateistkümnendal septembril toimus teine kuulamise voor ning kuulamise menetluskord oli sama nagu üldasjade nõukogu kuulamisel kahekümne kuuendal juunil. ministrid jätkasid põhjalikku arvamuste vahetust Poolaga. Poolale esitatud küsimused puudutasid peamiselt kohtunike sõltumatust ning tagatisi Mm, selle kohta, et Kobola kohtumaim vastab õigusriigi põhimõtte standarditele. kuueteistkümnendal oktoobril järgmisel üldasjade äh, nõukogu koosolekul komisjon informeeris kohtusüsteemi arengut ning ministrid rõhutasid, kui oluline on õigusriigi põhimõtte alalhoidmine kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides ning toonitasid seda, et tuleb saavutada käegakatsutavat edu. kaheteistkümnendal novembril üldasjadele nõukogus tulid jälle ministrid kokku ning nõudsid uut ajakohastatud infot komisjonilt. Austria eesistuja valmistab praegu ette selle aasta viimast üldasjade nõukogu üheteistkümnendal detsembril ning kavatseme jällegi päevakorda võtta artikkel seitse teema ja Poola teema. meie eesistuja võtab seda küsimust äärmise tõsisusega ning seetõttu toimuvad arutelud üldasjade nõukogus, austades täielikult kõiki menetluslikke eeskirju lähtuvalt artiklist seitse. samal ajal loodame, et äh, dialoog komisjoni ning Poola vahel kannab vilja. suur tänu, härra esimees. suur tänu, härra Pütner. ja eesistujariik Rumeenia on tulemas meile esindama ning alalisest esindajast, esindusest tuleb samuti esindaja kohale, et et tutvustada meile natuke plaane seoses Rumeenia eesistumisega. suur tänu, härra esimees. austatud Euroopa Parlamendi liikmed, nõukogu esindajad, komisjoni esindajad suur tänu selle kutse eest, suur tänu võimaluse eest teha väike ülevaade meie äh, nägemusest artikkel seitse menetlusega seoses Rumeenia eesistumise ajal kõigepealt tahaksin äh, jätkata sealt, kus ees, eelkõnelejad pooleli jätsid, nii nagu aluslepingud on äh, sätestanud, põhiõigusriigi, põhi, õigusriigi põhimõte on äh, Euroopa Liidu üks põhiväärtusi ning seda ei saa küsimärgi alla seada meie jätkame oma tööd lähtuvalt meie eelnevate eesistujariikide saavutustest, Austria eesistujariik juba tutvustas teile asjade seisu nõukogus. me suhtume ka tulevikus sellesse teemasse tõsiselt, ka meie eesistumise ajal austame täielikult aluslepinguid ning tahaksime toonitada, et artikkel seitse esimese lõike raames on tegemist ennetava menetlusega õigusriigi põhimõtte kontekstis ning seetõttu me leiame, et kõiki pingutused peaksid äh, olema suunatud sellele, et äh, kõikide asjaosaliste vahel leiab aset konstruktiivne dialoog, meie ausa vahendajana anname endast parima, et seda protsessi soodustada, dialoogi julgustada. mõistagi loodame, et peamised osapooled selles dialoogis Euroopa Komisjon ning Poola jätkavad viljakat mõttevahetust, millest saame oma eesistumise ajal ka kasu ammutada. suur tänu mõlemale kolleegile, nii äh, Austria kui äh, järgmise eesistujariigi Rumeenia esindajale. nüüd äh, meie institutsiooni paneel, kus kõigepealt saab sõna professor emeritus Jean-Claude Scholz Veneetsia komisjonist, Euroopa Nõukogust ja härra Kees Terk Euroopa Kohtute Nõukogu võrgustikust ja doktor Adam Botnar, Poola ombudsman inimõiguste voliniku büroost. tervitame kõiki meie kolme külalist kogu südamest. kõigil on oma ettekannete jaoks kümme minutit. tervitan siin poodiumil meie külalisi. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, lugupeetud esimees, daamid ja härrad. Veneetsia komisjon on olnud äh, vägagi seotud Poola küsimuse arutamisega aastatel äh, kaks tuhat kuusteist ja kaks tuhat seitseteist. kas kõneleja võiks rääkida mikrofoni, palun, kui oleks võimalik kõneleja mikrofon sisse lülitada? tegemist oli ühe Äh, keerukama küsimusega tehniliselt, poliitiliselt ja emotsionaalselt. kaks tuhat kuusteist tuli välja kaks arvamust mart-, märtsis ja oktoobris, äh, mis puudutasid äh, siis muudatusi, mis viidi sisse põhiseaduslikusse kohtusse. kaks uut arvamust tulid detsembris kaks tuhat seitseteist, esimene avalike küsimuste ministeeriumi kohta ja teine seaduste kohta, millega muudeti riikliku äh, kohtute nõukogu, ülemkohust ning äh, tavalisi kohtuid. tolli avalöök, kui lubate mul niimoodi ennast väljendada, siis äh, oli suunatud alguses põhiseadusliku kohtu vahele, et kõike mõista tuleb vaadata natukene seda aega, mis eelnes kahe tuhande viieteistkümnenda aasta mm, õiguse ja õigluse partei võimule tulekule sel ajal mm, juhtis valitsust äh, kodanikuplatvorm ning mm, nemad tegid ettepaneku, mille kohaselt äh, siis äh, tuli Seimil nimetada viis kohtunikku aastal kaks tuhat viisteist aga kuna kolm kandi-, kohtuniku mm, ametiaega said läbi selle ametiaja jooksul, siis ülejäänud kaks pidid ootama järgmist põhiseaduslik kohus otsustas siis kahe tuhande viieteistkümnendal aastal otsuses, äh, kahes otsuses just seda, aga äh, Poola võimud ei täitnud neid otsuseid. Need kolm kohtunikku, mis valiti äh, vastavalt ettenähtud korrale põhiseadusliku kohtu poolt, ei andnud kunagi ametivannet vabariigi presidendile aga uus parlament nimetas uut, viis uut kohtunikku, kaks vastavalt põhiseadusliku kohtu otsusele ja kolm ülejäänud rikkudes sedasama otsust. vabariigi president koheselt võttis vastu ka nende viie kohtuniku ametivande. Poola võimud ootasid tegelikult kannatamatult seda, et saaks läbi kohtu presidendi härra Andres Sretlinski ametiaega üheksateistkümnendal detsembril kaks tuhat kuusteist. sel hetkel kaks uut sellekohast seadusandlust kiideti heaks. uus president nimetati juriidiliselt ja faktiliselt äärmiselt äh, kahtlastes tingimustes ning esimene selle presidendi äh, tegu oli lubada Ehm, äh, ametisse, need kolm kohtunikku, kes põhiseaduse vastaselt oli ametisse nimetatud. see olukord äh, on ka praegu samasugune ning see muidugi diskrediteerib äh, põhiseaduslikku kohust, sellepärast et tema enda koosseis on põhiseaduse vastane. lisaks neile probleemidele, mis on seotud kohtu koosseisuga, teised muudatusettepanekud puudutasid pigem selle kohtu toimimist Nende muudatusettepanekute kohta võib ütelda, et nende eesmärgiks oli aeglustada niivõrd, kuivõrd võimalik ja isegi takistada kohtu toimimist. tooksin ühe näite siin. kohtu üldkogu ei saanud, ei saa otsuseid vastu võtta, välja arvatud juhul, kui kolmteist viieteistkümnest kohtunikust on kohal ja seadusi ei saanud tühistada muul moel kui ainult kahekolmandikulise häälteenamusega Veneetsia komisjon äh, kritiseeris kaks tuhat viisteist märtsis seda korda väga kõvasti. samamoodi äh, põhiseaduslik kohus ise tühistas need muudatused. valitsus aga keeldus selle otsuse avalikustamisest, nagu ka hilisemate otsuste avalikustamisest, olgugi et põhiseaduses on selline kohene avaldamine ette nähtud, kui tegemist on põhiseadusliku kohtu otsustega teine Veneetsia komisjoni otsus põhiseadusliku kohtu kohta leidis asu, arutamist oktoobris kaks tuhat kuusteist ning sellele käivitas Euroopa Nõukogu peasekretär ning puudutas uut seaduse muutmist kohtu, põhiseadusliku kohtu kohta. on tavaks, et Veneetsia komisjonis arutelude käigus, kus arutatakse mingi liikmesriigi korda, see liikmesriik ka osaleb aruteludes, Poola võimud aga lihtsalt ignoreerisid selliseid kollegiaalseid arutelusid. muidugi mõista, teatud liiale minekut parandati ära, aga oli ilmselge, et Poola võimude esmaseks plaaniks oli võita aega ning valmistada ennast ette selleks, et kontrolli alla panna kõige kõrgem kohus pärast siis kaks tuhat kuusteist detsembris presidendi ametiaja lõppu, nagu ma juba ennist ütlesin. sellest peale on põhiseadusliku kohtu maine täielikult tuhmunud, samuti on üha vähem juhtumeid, mis jõuavad kohtusse, paljud hagid on äh, Äh, tagasi võetud. see on eriti tähendusrikas, seda sellepärast, et paljud ähm, seadused on heaks kiidetud justiitsküsimustes, aga mingisugust tegelikku põhiseaduslikku kontrolli nende üle ei kehtestata. vastupidiselt, põhiseaduslik kohus on muutunud juriidiliseks instrumendiks valitsuse kätes, mis äh, kasutab seda siis, kui talle endale see sobib tulgem nüüd justiitsküsimuste juurde. siin tuleb ütelda, et kõigepealt võeti vastu avalike asjade ministeeriumi äh, seadus ja Veneetsia komisjon äh, koostas arvamuse selle kohta detsembris kaks tuhat seitseteist muidugi mõista on mitmeid viise, kuidas sellist ministeeriumid, ministeeriumi tööd korraldada ning tagada kohtunike sõltumatus, mis ei ole võrreldav tavaliste kohtunike omadega, aga mis on šokeeriv uue poole seaduse puhul, on see, et täielikult on kokku liidetud justiitsministri amet riigi peaprokuröri ametiga. see, võttes arvesse ka muid pädevusi, mis on justiitsministril kohtute valdkonnas, võib seada ohtu ta või jõudude ähm, võimude lahususe põhimõte. kolm muud seadust leidsid äh, analüüsimist Venitsia komisjoni poolt äh, detsembris kaks tuhat seitseteist Äh, Veneetsia komisjoni arvamus on selgelt negatiivne, need äh, seadused puuduvad äh, justiitsülemnõukogu ülemkohust ning kohtunik. esiteks, kohtute ülemnõukogu, mis peaks tagama kohtuniku sõltumatuse, siis siin tuleb ütelda, et need viisteist liiget, kes seal on, ei nimetata enam oma kolleegide poolt, nagu varasemalt, vaid parlamendi alamkoja poolt poliitilised ametisse nimetused seega on võimalikud. lisaks sellele mm, kõik praegused liikmed äh, vabastatakse ametist ning asendatakse. teiseks, ülemkohus äh, kujundatakse täielikult ümber, uus, kaks uut koda loodi, üks distsiplinaarküsimustes ning teine käsitleb erakorralisi hagisid. Need hagid on suureks innovatsiooniks ja võimaldavad seada küsimärgi alla kohtuotsused, mis on vastu võetud viimase kahekümne aasta jooksul, kui selgub, et see peaks olema vajalik selleks, et tagada ja tsiteerin, õigusriik ning sotsiaalne õiglus. Need hagid on ilmselgelt pärand sovjetlikust ähm, kohtusüsteemist. lõplike kohtuotsuste kahtluse alla seadmine on aga ikkagi äärmiselt ohtlik just õiguskindluse tagamiseks, tagamisel. teiseks, kohtunike pensionile mineku iga vähendati koheselt seitsmekümnelt kuuekümne viiele eluaastale see meede puudutab ligi kolmandikku praegustest kohtunikest, see, mis ilmselgelt vabastab terve rea need kohtunike kohti, mis täidetakse valitsuse pealt. lisaks sellele kohtunikud ise võivad Vabariigi Presidendilt paluda oma ametiaja pikendamist. muidugi mõista, te olete tuttavad selle meetmega, sellepärast et nagu ka öeldud, võetud, on selle kohta ka ajutise peatamise otsus vastu võetud, mille otsustas ära Euroopa Liidu kohtu asepresident. ja viimaseks, tavalised kohtud siis kokkuvõtlikult. kohtunike presidentidel on Poolas äärmiselt laiad õigused, aga kogu süsteem on niimoodi korraldatud, et ta on äärmiselt hierarhiline, madalamate kohtute kohtunikud vastutavad kõrgemate kohtunike ees ning need jällegi justiitsministri ees. justiitsminister võib äh, presidendit tagandada ja seda saab takistada ainult äh, justiitsküsimuste ülemkogu poolt, äh, mille uus koosseis on palju poliitilisem ning mis otsustab kahekolmandikulise häälte enamusega, mis on pea et võimatu. lisaks ajutistele, lisaks on neil veel ajutised meetmed, Poolas ajutised meetmed, mis on antud ähm, justiitsministrile. kokkuvõtteks siis võib ütelda veel kord ja tuleb toonitada veel kord, et seesama minister on ka riigi peaprokurör mis jällegi võimaldab tal veelgi paremini justiitssüsteemi kontrollida. kokkuvõtteks siis ei ole enam võimalik läbi viia tegeliku põhiseaduslikkuse kontrolli. kokku on liidetud justiitsministri ning prokuröri amet, see annab rohkem autonoomiat avalike küsimuste ministeeriumile. lisaks sellele on kontrolli alla pandud ähm, kohtunikud, mis, kes nimetatakse ametisse parlamendi alamkoja poolt. samuti on loodud erakorraliste hagide mm, koda, millega on võimalik vabad otsused kahtluse alla seada. koheselt vähendati e, ülemkohtu kohtunike mm, pensionimineku iga, mis e, käib kaasas ka võimalusega, et kohtunikud saavad e, vabariigi presidendilt poolt taotleda oma ametiaja pikendamist. ja lisaks sellele on võimalik ka tugevat survet avaldada kohtute presidentidele. nii et see toimib hierarhiliselt. ja viimaseks otsustajaks on justiitsminister. daamid ja härrad, lugupeetud esimees, ma tahaksin tänada teid tähelepanu eest. suur aitäh professor Scholzenile Veneetsia komisjoni poolt öeldu oli tõesti äärmiselt oluline ja jagame teile ka selle ettekande välja, nii et te saaksite põhjalikumalt tutvuda selle dokumendiga. palun olge siinsamas veel. meil tuleb pärast küsimuste ja vastuste voor veel, nii et see, te ehk saate vastata ka meie küsimustele. enne kui annan sõna edasi härra Sterkile, osad kolleegid küsisid selle afiši kohta. Poola liikmed teavad, millega tegemist, tegemist on ju õigus öö, mälestusmärgiga Danskis. enamasti meie afišid sellised ei ole, aga ma usun, et see on päris hea Äh, mis äh, võib-olla enamasti nii ei ole, aga see on üks parimaid, mida ma üldse näinud olen. aga nüüd, head kolleegid, läheme edasi Euroopa Kohtute Nõukogude võrgustiku juurde ja jällegi suur aitäh teile, et me saame nii häid äh, koosolekuid korraldada ka delegatsiooniga, härra Kiis Tõrk on teie esindajaks siin, palun, sõna on teile Thank you, Mr Chair, uh, thank you for the kind invitation. aitäh ja aitäh selle kutse eest osaleda avalikul kuulamisel. ma tahaksin kõigepealt tutvustada teile Euroopa Kohtute Nõukogude võrgustikku. sinna kuulub kakskümmend neli nõuniku Euroopa Liidust. me ning meie vastutus on siis toetada justiitssüsteeme sõltumatus kohtumõistmises. me tegeleme kohtusüsteemide ja mitte kohtunikega eraldiseisvalt. tegemist on võrgustikuga nõunike jaoks ning meie eesmärgiks on pakkuda ühest küljest täitev ja õigusloomelise võimu ning justiitsvõimu vahel. tahaksin selgitada teile, miks me oleme astunud enneolematu sammu septembris kaks tuhat kaheksateist ja miks me peatasime Poola nõuniku öö, öö, osaluse meie võrgustikust. esmalt tahaksin rääkida natukene menetlusest ja siis ka sisulistest küsimustest. kõigepealt kogu protsessi kohta. nagu enamus teist teab, oktoobrist kaks tuhat viisteist võimul olev erakond Poolas on käivitanud reformi justiitssüsteemi kahe tuhande viieteistkümnendast aastast peale on välja pakutud muudatusi ning uusi seadusi heaks kiidetud, muuhulgas seadused, millega parlament muutis ülemkohtu, põhiseadusliku kohtu toimimise, tavaliste kohtute toimimise süsteemi meie meelest peaks olema võrgusti kaasatud äh, igasuguste reformide läbiviimisel, seeläbi tagame me sõltumatuse ning selle, et reformid on äh, tõhusad ning tagavad usaldusväärsuse. aga justiitssüsteemi ei kaasatud kuidagi Poola võimude poolt, vaid alati esitati neile lihtsalt eelnõud, mida enam muuta ei saanud. kahe tuhande kuueteistkümnendast aastast peale äh, meie üldassamblee tuli välja avaldusega äh, Ähm, KRS-i muutmise kohta ning äh, selle kohta, mis puudutab tulevast äh, sõltumatust. mureks oli see, et tulevikus see enam ei vasta nõuetele, mille kohaselt siis nõukogu võrgustiku liige äh, peaks äh,, ei peaks olema täitevvõimu liige. Poola aga ei reageerinud sellele, dialoogi ei alustatud, mindi edasi hoolimata meie võrgustiku murest. pärast eh, seda, selle seaduse heakskiitmist kaks tuhat kaheksateist saatsime eh, me eh, Poolale kirja kohtute võrgustiku liikmeks oleku kohta Äh, me saime vastuse, mille me ka aktsepteerisime. juunis kaks tuhat kaheksateist külastasime Poolat. kohtusime ka e, ülemkohtu esimese presidendi ja teiste presidentidega, ähm, justiits- ja teemis- ja kohtunike liitudega, äh, kohtunike foorumiga ning äh, ombudsmaniga, minu naabriga siinsamas, kes kaitseb siis inimõigusi Poolas me saime ka kirjalikud vastused oma küsimustele, mis äh, olime esitanud, äh, mille oli esitanud siis Euroopa Kohus. enne kui ma lähen edasi äh, seaduse enda juurde, ma tahaksin teha väikese pausi ning mainida, et tegelikult nõukogu liikmed ja kõik Euroopa Kohtu liikmed kahetsevad, et selline juhtum üldse tõstatus Euroopa kohtute nõukogu võrgustik on äh, väga, äh, võrgustikus on äh, KRS väga oluliseks osaks ning nad on osalenud kohtutöös ning erinevates Euroopa Kohtu projektides aastate jooksul. nüüd tahaksin tulla küsimuse enda juurde. esimeseks märkuseks siin oleks see, et seadus peaks käsitlema koos põhiseadusliku kohtu, äh, tavakohtute ning ülemkohtu seaduste muudatustega. Nende seaduste läbivaatamisel on selgeks saanud, et justiits äh, äh võimult on läinud võimu üle täitevvõimule, see on seadnud küsimärgi alla justiitssüsteemi sõltumatuse ning kontrolli alla nad pannud. me leiame, et Poola valitsuse äh, põhjendused ei õigusta äh, seda, mis on tehtud Poola justiitssüsteemiga. ma tahaksin siinkohal äh, keskenduda ainuüksi sellele konkreetsele seadusele, mis puudutas äh, kohtute nõukogu võrgustikku. võrgustiku liik-, neid kohtunikke enam ei valita otseselt kolleegide poolt vaid parlamendi poolt, kui kaks tuhat liiget, äh, kodanikku neid toetavad või viisteist äh, kohtunikku. kakskümmend viis kohtunik. aga tuleks valida ikkagi äh, kohtunikud oma kolleegide poolt. see iseenesest ei tähenda seda, et nõukogu ei oleks sõltumatu. Poola puhul on aga Euroopa Kohus jõudnud järeldusele, et äh, nii see ei ole, et kohtute ülemnõukogu enam ei ole sõltumatu. kõik reformiseadused on äh, suunatud sellele, et äh, täitevvõim saaks justiitsvõimu kontrollida. reformi eesmärgiks olevat olnud korruptsiooni ja sovjetlike mõjude vastane võitlus, aga Poola valitsus uue eh, kohtute ülemnõukogu puhul ei suutnud selgitada meile, mil moel reformid ikkagi panustavad nende eesmärkide saavutamisse. uue kohtute ülemnõukogu liikmete valimise süsteem ei ole läbipaistev. näiteks toetavate kohtunike nimekirja ei avalikustata, seega ei ole võimalik kontrollida, kas selles nimekirjas on peaasjalikult ainult Justiitsministeeriumi all olevad kohtunikud või needsama kakskümmend viis kohtunikku sama iga, iga kandidaadi puhul. samuti ei ole avaldatud, nagu öeldud, siis ei ole avaldatud nende kohtunike nimekirja, ma Euroopa Kohusse sai ainult äh, infot selle kohta, kui palju kohtunikke on toetanud kandidaati me näeme ka, et liikmed omavad väga tihedaid sidemeid justiitsministeeriumi või võimul oleva erakonnaga, neli praegusest äh, liikmest mm, tegelikult äh, on olnud äh, ministeeriumi alluvuses, viis ülemkogu liiget nimetati presidentideks vastavalt uuele äh, reformile vaevu enne refo-, äh, valimisi. suur osa Ülemnõukogu liikmetest, neliteist kahekümne viiest, kas on praeguse võimul oleva erakonna liikmed, valitsuse liikmed või on äh, valitud parlamendi poolt võimul oleva erakonna soovituste alusel. suur osa Äh, kohtunike liitudest, kümne tuhandest äh, Poola, kuhu kuuluvad kümme tuhat äh, Poola kohtunikku, usuvad, et ülemnõukogu on politiseerunud. ja tõepoolest nad toetasid kõiki valitsuse reforme, olgugi et enamus kohtunikke on arvamusel, et need reformid rikuvad Poola põhiseadust ning vähendavad justiitssüsteemi sõltumatust mitmed äh, kohtute ülemnõukogu liiget on samuti avaldanud arvamust, et kohtunikud, kes võtavad sõna reformide vastu või toetavad justiitssüsteemi sõltumatust, tuleks äh, vallandada või nende vastu võtta distsiplineerimismeetmed, sellepärast et nad poliitiliselt ei ole lojaalsed. lisaks sellele, äh, kohtute ülemnõukogu ei toeta neid kohtunikke, kes toetavad Ähm, justiitssüsteemi sõltumatust nagu ülemkohtu esimene president. sel põhjusel seitsmeteistkümnendal detsembril kaks tuhat kaheksa, septembril kaks tuhat kaheksateist Bukaresti erikohtumisel kakskümmend üks kahekümne neljast liikmest toetasid äh, kohtu ülemnõukogu tegevuse peatuse, üks nõunik ei olnud kohal, üks oli erapooletu ning ainult äh, siis äh, koht, Poola kohtute ülemnõukogu enda esindaja hääletas vastu seega on tema osalus peatatud meie tegevuses. me loodame, et me saame sellele peatusele lõbu teha, aga see sõltub sellest, kas justiitssüsteemi sõltumatus on tagatud Poolas. Mm, kohtute ülemnõukogu nagu tegevus aga peale tema liikmelisuse peatamist äh, Äh, ei anna alust uskuda, et muutused on tulemas. Euroopa Kohtute Nõukogu sai teada, et alustati distsiplineerimismeetmeid varasemate kohtute ülemnõukogu liikmete vastu, nende kohtunike vastu, kes olid reformide vastu ning nende kohtunike vastu, kes on Euroopa kohtunikena oma õigusi kasutanud ning saatnud äh, eelotsuse taotlusi Euroopa kohtusse Luksemburgi. Euroopa Kohtute Nõukogu võrgustiku eesmärgiks on tagada mm, hea koostöö ja üksteise mõistmine oma liikmete vahel Euroopa Liidu liikmesriikides. see tähendab ühist vastutust Euroopa Liidu õigusliku korra tagamisel, eriti puudutab see just õigusriiki ning justiitssüsteemi sõltumatust. liikmesriigid võivad ise korraldada oma justiitssüsteemi nii, nagu nad arvavad, et see on kõige parem. aga on mingid miinimumstandardid, mis tuleb täita kohtade ülemnõukogu puhul miinimumstandardid leidsid äh, eiramist ja see on ka põhjuseks, miks Euroopa Kohus äh, on kahjuks otsustanud äh, peatada kohtade, Poolana kohtade ülemnõukogu osaluse võrgustikus. aitäh! tõepoolest, see peatamine oli oluline tegemist oli, nagu te ütlesite, asutava võrgustiku, võrgustiku asutava liikmega ja nii et aitäh, et te meile selgitasite väga põhjalikult seda otsust täna. delegatsiooni visiidil Varssavisse äh, kohtusime ka doktor Adam Bodnariga, tegemist on Poola ombudsmaniga, inimõiguste voliniku büroo juhiga, tegemist oli väga tähtsa kohtumisega ja mul on väga hea meel, et ta on täna ka siin. ning annangi sõna kohe teile, palun ja aitäh tulemast, doktor Bodnar. lugupeetud esimees, lugupeetud komisjoni liikmed, daamid ja härrad, suur tänu kutse eest hoolitseda sellel avalikul kuulamisel. ma esindan siin Poola ombudsmani kontorit ja sel ombudsmani ülesandeks on õiguste tagamine, meil on kolmsada töötajat, võtame vastu ka äh, taotlusi ja kaebusi inimõiguste olukorra kohta Poolas. ma usun, et ombudsmani ülesandeks on vastata, kui kaitsesüsteemid on ohus inimõiguste valdkonnas. nii seadusandlus kui ka sõltumatute kohtute töö on väga tähtis selleks, et tagada inimõiguste kaitse. ma tahaksin toonitada, et ma toetan Poola kohtusüsteemi reforme, sest Poola vajab reformimist selleks, et suurendada kohtute Ehm, töö tõhusust, kuid siin tuleb kinni pidada teatud standarditest ja ei tohi kasutada neid ettekäändena selleks, et äh, võimude lahususe põhimõtte vastu või, äh, võidelda ja kohtute sõltumatust vähendada. ombudsmanina ma jälgin olukorda ka inimõiguste alal ja õigusriigi põhimõtete alal jälgin ka kohtunike tööd, mis, kes on sattunud surve alla. ja minu arvates kõige suuremaks probleemiks praegusel hetkel Poolas on see, et meil ei ole piisavalt sõltumatuid kohtunikke, kõik saab alguse sellest põhiseaduskohas väga paljudel erinevatel põhjustel, nagu siin professor Scholzem juba välja tõi, ehm, Veneetsia komisjoni Äh, raportist äh, on see, et kohtunikud ei saa sõltumatult äh, töötada, seega seadusandlus on väga poliitiline ja kodanikud ei saa kohtult oodata sõltumatuid otsuseid. just sellepärast parlament on vastu võtnud otsuseid, palju otsuseid, mis tsentraliseerivad veelgi võimul oleva partei võimalusi mõjutada nii kohtuid kui ka meediat. ja Veneetsia komisjon tegi meile väga põhjalikud soovitused, üks puudutaski äh, prokuröri tööd ja teiseks äh, politsei ja luureteenistuse järelevalve volitusi ja neid Veneetsia komisjoni volitusi eirati, neid ei rakendatud. ja hoolimata sellest, et ma kutsusin üles seda tegema samamoodi nagu ka kodanikuühiskond. väga huvitav olukord puudut-, on ka avaliku meediaga, meil on põhiseaduskohtu otsus, mis võeti vastu kolmeteistkümnendal detsembril kaks tuhat kuusteist ja millega öeldakse, et äh, uus määrus, mis puudutab avalikku meediat, on vastuolus äh, põhiseadusega, kuid seda kohtuotsust ei rakendatud ja see on väga tähtis, sellepärast et äh, avalik meedia peab olema pluralistlik ja eriti tähtis on see, kui mõtleme, et Euroopa Parlamendi valimised on ukse ees ja siin ilmselgelt rikutakse Euroopa Liidu seadusandlust. ma arvan, et oli tähtis, et Euroopa Komisjon alustas õiguslikku menetlust selleks, et peatada seda äh, sõltumatuse õõnestamist ja see rikkumismenetlus, mida komisjon alustas, oli väga tähtis ka äh, ülemkohtu sõltumatuse jaoks. see üheksateistkümnendal oktoobril kaks tuhat kuusteist vastu võetud äh, eelotsus, millega saadeti pensionile kakskümmend kaks kohtunikku, äh, ei ole enam jõus ja kohtunikud said tagasi tööle pöörduda. Äh, me ei tea, kas meil on piisavalt õiguslikke tagasi tagada kõikidele nendele kohtunikele õigused, kuid on väga hea, et meil on siin nüüd kohtuotsus, Euroopa Kohtu otsus, millega saab vähemalt seda nõuda. väga tähtis on vajalikud õigusloomelised muudatused vastu võtta, kuid need õigusloomelised muudatused peaksid olema lihtsatel põhimõtetel. siin tuleks kinnitada, et kohtunikud, kes tööle tagasi pöördusid, saavad oma tööd jätkata. tahaksin toonitada, et see on kõigest üks paljudest probleemidest õigusriigi põhimõtetega Poolas. ülemkohtu olukord on kõige väljapaistvam kui siin ei räägi me mitte ainult äh, pensionieast äh, ja sellest, kuidas toimib kõige kõrgem kohus kui institutsioon. õigusriigi põhimõtetest kinnipidamine tagab ka institutsioonide toimimise. ja siin ma tahaksin keskenduda kahele küsimusele. kõigepealt äh, Euroopa Kohtu, vabandust, kohtunõukogule ja kohtusüsteemide üleüldiselt. Kees Terk rääkis siin seda ähm, milliseid probleeme oli kohtute nõukoguga ja viisteist kahekümne viiest äh, kohtu nõukogu liikmest äh, nimetas nüüd ametisse parlament ja parlamendis äh, ma tegin ka avalduse, kus ma ütlesin, et see uus kohtunike valimise menetlus on vastuolus Poola põhiseadusega, ka Veneetsia komisjon, mitmed teadlased ja kohtunikud on seda öelnud, ma tahaksin siin Adam Tšernborsi, Polish Kerli äh, mainida, äh, kes äh, aitas välja töötada Poola kohtusüsteemi kaheksakümne üheksandal aastal ja tema mõte oli see, et kohtunikke peaksid valima kohtunikud, sest ainult niimoodi on võimalik tagada tasakaal, see on äh, ainus võimalus tagada, et äh, riikliku kohtunõukogus äh, peetakse kinni kõikidest nõuetest, kuid kahjuks see otsus võeti vastu ja äh, seda tehti väga ebapaistvalt äh,. kõik äh, kandidaadid äh, kõiki kandidaate võis esitada, kui seda tegid kakskümmend viis äh, kohtunikku, aga äh, nüüd esitas neid vabaühendused ja ma ei tea, kes toetas millist kandidaati. võeti vastu erinevaid meetmeid ülemkohtu poolt äh, ja see on ka üks põhjuseid, miks kohtute nõukogu liikmelisus Euroopa Kohtute Nõukogu võrgustikus peatati. ma leian, et kohtute nõukogu tööle tuleks tähelepanu pöörata, sest tegemist on väga tähtsa kohtunike ametisse nimetava organiga, mis peab tagama ka sõltumatuse. ja just sellepärast peab ta olema ka sõltumatu. tahaksin mainida ka probleeme, mis tulenevad distsiplinaarmenetlustest kohtunike vastu vastavalt uuele määrusele on meil nüüd uus distsiplinaarmenetlus. seega on meil süsteem, kus meil on juhtivkohtunik, kes, kelle valib õigusminister äh, teatud ajaks ja see juhtivkohtunik võib otsustada ise või anda otsustamise oma asendajatele, kelle on välja valinud samamoodi õigusminister ehk siis täidesaatva võimu esindaja ja kui distsiplinaarmenetlus käima lükatakse, läheb see apellatsiooni, apellatsioonikohtusse ja sealt hiljem teise astmena ülemkohtusse. ja nende muutuste pärast, mis on läbi viidud, on nüüd seal ka uued kohtunikud, kes teenivad nelikümmend protsenti rohkem kui tavalised ülemkohtu kohtunikud ja see tegemist on nii-öelda täiesti uue lisandusega süsteemi ja väga vastuolulise lisandusega. Äh, ja me ilmselgelt näeme, et ametivõimud äh, sekkuvad töösse, meil on siin kaheksa kohtunikku nüüd välja valitud, tegemist on esimese ettevalmistava meetmega ja ma tahaksin natukene tuua välja neid juhtumeid, meil on kaks juhtumit, äh, kus praegu on just Euroopa Kohtule viidatud nii et kui esitatakse küsimus Euroopa Kohtule, siis see juhib juba tähelepanu äh, distsiplinaarkohtunikule ja teiseks, äh, kui meedias kohtunikud räägivad kohtuvõimust ja kommenteerivad seda ning reforme, mida valitsus on vastu võtnud, siin on meil mitu kohtunikku, kes on sattunud sellepärast distsiplinaarmenetluse alla. mulle distsiplinaarkohtunik äh, teatas, et äh, nad peavad andma nüüd aru, miks nad tegid äh, selliseid avaldusi, nad on uurimise all ja advokaat, mis, kes esindas ühte kohtunikest, ähm, kõrvaldati menetlusest. nii et tegemist on uue juhtumiga, mis ka sellest samast äh, situatsioonist siis tõusetus siis üks juhtum, kus kohtunik rääkis poliitilisest olukorrast, selgitades otsust, mille ta võttis vastu ühe opositsioonipoliitiku naise kohta. Savomir Jengšat mõtlen siin. siin on veel terve rida muid juhtumeid äh, erinevate kohtunike kohta äh,, menetlused, mis lükati käima äh, ja seda siis äh, harjutuskohtus öeldu äh, põhjal. nii et ka see kõik äh, oli põhjuseks alustada siis distsiplinaarmenetlust. aga tahaksin mainida veel ka täiesti erilist olukorda Masuuria kohtuniku kohta, kes töötab Krakowis. ta kõrvaldati ametist, kuigi ta seda ei soovinud ehk viidi siis ühest kohtust üle teise ja ilma, et ta oleks olnud nõus, kuid tema ülemus, piirkondliku kohtu president on ka kohtute nõukogu liige. ja nüüd on tekkinud oht, et ka see on poliitiline otsus, vastavalt meediakajastusele see kohtunik ise on ka avaldanud protesti Eh, ja öelnud, et teda kiusatakse, et ta on kiusamise ohver. nii et eh, me peaksime siin vaatama neid eh, distsiplinaarmenetlusi. Nad on praegu küll algusfaasis, kuid poliitilises ja õiguslikus pildis nad tegelikult on suureks riskiks kogu kohtuvõimule. ja nüüd Respospolita ajaleht kirjutas ka sellest, Nad uurisid üle tuhandet kohtunikku ja kuuskümmend viis protsenti kohtunikest ütles, et praegused reformid mõjutavad nende tööd ja üheksakümmend protsenti leidis, et üheksa, et kohtusüsteemi sõltumatus on ohu all. mitte ükski, ühegi kohtuniku vastu ei tohiks alustada distsiplinaarmenetlust ainult sellepärast, et ta soovib eelotsust saada Euroopa Kohtust ja nüüd on tekkinud küsimus, kas need erakorralised distsiplinaarmenetlused, mis on käima lükanud teada, täidesaatev võim on tegelikult ka kooskõlas äh, kohtute sõltumuse kaitsega, mis on ka artikkel üheksateist äh, Euroopa Liidu aluslepingust. ja neljas punkt, äh, ülemkohtu distsiplinaarkoda ja selle ülesehitus on selline, et äh, äh, distsiplinaarmenetlust võidakse lükata ainult siis, kui kohtunik äh, ei vasta poliitilistele ootustele. lõpetuseks, ilmselgelt kohtunikel on piiratud võimalused seaduste tõlgendamisel Veneetsia komisjoni soovitusi ei ole arvestatud, kolmandaks põhiseaduskohtu otsuse rakendamine avaliku meedia kohta, eriti kui mõtleme Euroopa Parlamendi valimiste peale, selle peale, et meil on vaja siin pluralistlikku ja avatud arutelu enne valimiskampaanias. järgmiseks riikliku kohtute nõukogu staatus ja viiendaks distsiplinaarmenetlused, mida tuleks täpsemalt jälgida Euroopas ja aitäh teile! aitäh, suur tänu, doktor Bodnar ja nüüd saab, äh, saavad sõna meie liikmed. jällegi anname sõna, sõna soovimise taotluste esitamise järjekorras ja härra Pooni saab sõna ja kui kõik kolleegid piirduvad kahe minutiga, siis ei teki meile hiljem raskusi aja jagamisega. piirduge palun siis kahe minutiga. räägin poola keeles, ütleb härra Pooni suur tänu, esimees, ja suur tänu kõikide väga täpsete selgituste eest ning olukorra kirjeldamise eest. aga mul oleks üks küsimus härra Potnarile. kuidas on võimalik see, et kõik need õigussüsteemi muudatused, millest ei ole just kerge aru saada, kuidas need võivad mõjutada inimõiguste austamist Poolas? siin on olnud mitmeid äh, meeleavaldusi, rahumeelseid meeleavaldusi, kus ähm, meeleavaldajaid on äh, küsitletud äh, politsei poolt ja, ja nii edasi ning me teame, et aja, et vabaühendused on surve all ning nende vahendid on piiratud nad ei saa enam oma arvamust avaldada ning võib tekkida olukord, nagu hiljuti öeldi, et äh, president Duda võib-olla hakkab ka piirama homoseksuaalsete väärtuste edendamist äh, Poolas, äh, nii nagu seda väljendati. Poola on üsna konservatiivne, keegi ei räägi erinevatest radikaalsetest liikutest, liikumistest, aga kuidas siis Äh, tsiviilõiguse seisukohast ja kodanikukaitse seisukohast teie arvates on lood nende seadustega? härra Juurak, palun, kaks minutit maksimaalselt, palun. suur tänu. tahtsin äh, doktor Botnarilt küsida kahte asja. kõigepealt sooviksin, et te kommenteeriksite või reageeriksite Poola ombudsmanina sellele, mida kuulsime paar tundi tagasi. Poola kurjategijate teema, tegemist on siis kurjategijatega, kes on ohuks Poola ühiskonnale ja teised riigid keerduvad ahistamismäärust rakendamast kohtualane koostöö, õigusalane koostöö on ju aluslepingutest tingistatud kohustus ning seda eirates eiratakse Poola kodanike õigusi. härra Poni, mitte kõik ei ole Poola seadusega, seadustega tuttavad. pidagem meeles ka Poola seadust, mis puudutab äh, inimelu kaitset ja selle kaitset põhiseaduslikult. meil on kohtuasi kaheksakümmend seitse Äh, mida kordas ka Põhiseaduskohus ning kahe tuhande kolmanda aasta äh, akt ning Euroopa Liidu deklaratsioon, millega korrati korduvalt seda, et äh, Poola õigust peab Euroopas austama ning Poola õiguse kaitsmine kuulub teie kohustuste hulka ja viimane küsimus meie esimehele, ma paluksin, et Claude Moraes reageeriks. ma ei eelda, et te reageeriksite kohe, aga ma, ma sooviksin, et te mõtleksite järele selle üle, mida ütles Sofi Valge mehe kohta. selliseid avaldusi ei tohiks mitte kunagi siin kojas teha. me kõik peame lähtuma Euroopa Parlamendi kodukorra artiklist üksteist ning austama teineteist. me saame aru, et meil on kõigil eriarvamused perekondade kohta, aga see, ei ole mingisugune põhjus, mik-, miks hakata siin tegema vihjeid rassismi kohta või mõne muu sellise asja kohta. nii et ma paluksin, et et kui esimees ei reageeri, siis ta vähemalt võiks mõelda sellele natukese aja üle järele. Um... tore, tore. ja härra Lopes Aguilar äh, võtab juhtimise üle, sellepärast et ma pean tegema meie komisjoni nimel äh, äh, konverentsil avalduse ning ma pärast vastan siis hiljem. ja järgmisena Barbara Spinelli kuni kaks minutit, palun. Grazie, president. aitäh tahaksin tänada teid kõiki, ka Euroopa Kohtute Nõukogu võrgustikku ning Veneetsia komisjoni ja eriti just Adam Bodnari, Poola ombudsmani võttes arvesse, et ta on tugeva poliitilise rünnaku all praegu, olen lugenud äh, paljusid teie arvamusi ja ma ei ole küll täheldanud, et te oleksite kuidagi politiseerunud olgugi, et teid selles süüdistatakse. ma aga näen, et politiseerunud, politiseeritud on need põhjused, eh, miks teatud reforme on läbi viidud, seda nägime ka oma missiooni käigus. eesmärgiks on olevat siis äh, nii-öelda tee eh, kommunismeerida, kommunismi ära kaotada justiitssüsteemist. ja see on siis toodud põhjenduseks, aga see on osutunud vägagi ideoloogiliseks. teiseks tahaksin rääkida justiitsreformidest, millega täitevvõimu, äh, võimu suurendatakse isegi on nii kaugele mindud, et eh, prokuratuur on liidetud eh, Justiitsministeeriumiga. tahaksin küsida, kas see teie meelest ei ole tegelikult laiemalt levinud nähtus eh, ja mitte ainult Poolale omale. selle aasta jaanuaris president Macron pärast väga-väga pikka poleemikat kohtute, Prantsuse kohtute äh, sõltumatuse üle. ütles, et täitevvõimu ning justiitssüsteemi äh, lahusus peab olema tugev ning tuleb tagada kohtute sõltumatuses. ma tahaksin praegu sellega lõpetada, ma tahaksin teada, kas kuidas aga teistes riikides on? ma leian, et äh, täitevvõim on võib-olla liiga pealetükkiv justiitsvõimu suhtes. suur tänu ja nüüd proua Gomes, palun. suur tänu. suur tänu meie tänastele esinejatele äärmiselt huvitava ning üksikasjaliku Äh, esinemise eest, mis aitab meil paremat pilti saada sellest, mis tõesti aset leiab Poolas ja tegelikult äh, mure on tõsine pärast seda, kui olen teie sõnavõtud ära kuulanud. usun, et äh, tõesti kohtuvõimu sõltumatus on ohus ning kontrollisüsteem, mis peaks õhu õigusriigi ja kohtusüsteemi puhul kehtima, on paigast ära. ja see näitab väga selgelt, miks me tunneme muret. kasutaksin võimalust, et teha avalduse, mille oleksin teinud juba varem, kui mul oleks varem sõnu andnud. tahan nimelt vastata kolleeg Jurekile. ei, keegi ei ründa Poolat ega Poola rahvast, otse vastupidi. otse vastupidi meie hindame Poola rahvast kõrgelt. me hindame kõrgelt Poolat Euroopa Liidu liikmena, sellepärast et teame, et tegemist on äärmiselt haritud, elava ühiskonnaga ning meie just nimelt sellepärast tahame parimaid standardeid ja need ei ole parimad standardid, need on täiesti vastuolulised standardid, mis ei käi kuidagi õigusriigi põhimõttega kokku. ja õigus, õiguse kvaliteet, mida pakutakse siis kodanikele või mida ei pakuta kodanikele, on, on oluline. samuti meie äri, maailma maine, väga paljud inimesed, kes teevad Poolas äri, lähtuvad või lähtusid sellest, et õigusriigi põhimõte toimib ja kui hakatakse meie õigusriiki politiseerima, siis võib oodata ainult kõige hullemat. mina leian, et on arusaamatu, et Poola valitsuse esindaja ei ilmu kohale, et pidada dialoogi meiega siin Euroopa Parlamendis või siis komisjoniga, nagu selgub. tõesti, see ei ole mitte mingil juhul vastuvõetav. ja kui ma kuulen erinevaid õigustusi siin selle kohta, et äh, homoseksuaalsete väärtuste edendamise ohtu tuleb piirata ja nii edasi ja nii edasi. see ajab mind naerma. just nimelt selliseid absurdseid ähm, selliseid absurdseid avaldusi teevad äh, ja ettekäändeid toovad Putin ja tema käsilased. kõik äh, paistab, et nagu kui, kui hakkaksid kõik inimesed Putini jalajärgedes käima ja äh, Äh, lihtsalt viha levitamine, siis äh, mis saab nendest äh, kristlikest väärtustest, mida paljud Poolas südamelähedaseks peavad, see on lihtsalt rava. suur tänu, ähm, kallid kolleegid, kuulasin tänast arutelu paneeli arutelu ja esinejaid ning mulle jäi mulje, et äh, midagi on siin tasakaalust välja läinud, ehkki pean tunnistama, et kõige tasakaalukamad arvamused tulid siin äh, härra Adam Bodnari suust. ehkki tema lähtub muidugi oma seisukohtadest, aga ta oli siiski, siiski ähm, mõõdukam oma lähenemisviisis. üldiselt võib öelda, et kõikides riikides tuleb tagada võimude lahusus. mida teha aga siis, kui kohtunikud hakkavad osalema poliitilistel meeleavaldustel, kui nad hakkavad avaldama oma poliitilist arvamust mida saame siis teha, kui kohtunikud osalevad teleprogrammides, peavad läbirääkimisi, arutavad, peavad debatti äh, poliitikutega. Äh, poliitilistel teemadel härra Valdemar Juurak, kohtunik Juurak äh, käib nimelt telestuudios ja peab debatte poliitikute ning teistega mida teeme siis, kui kohtunikud hakkavad osalema pol-, opositsioonierakondade poliitilistel koosolekutel, kui nad peavad loenguid selle kohta, kuidas riik peaks olema korraldatud? seegi on võimude lahususe põhimõte õõnestamine, sellepärast et kohtunik peaks kõnelema ainult läbi oma kohtuotsuste ja siis ta on kohtunik aga kohtunik ei peaks osalema poliitilises tegevuses. ma tean, et on riike, kus kohtunikud võivad olla erakondade liikmed, näiteks Saksamaal võib olla kohtunik erakonna liige. ja see on vale. mina arvan, et seda tuleks muuta. teen teile ettepaneku, et muutke seda, te peaksite ka liikuma selles suunas, et kohtunikud peaksid olema apoliitilised Poolas ei tohi kohtunikud kuuluda erakonda. Nad ei tohi osaleda poliitilises tegevuses. Nad ei tohi kuuluda ametiühingutesse ja nad korraldavad kohtunike eh, liidus oma eh, huvide esindust, oma ametihuvide esindamist, mm, sest sellest tuleb muidugi rääkida ka. praeguses olukorras aga on vaja aruteludesse rohkem tasakaalu ja sellepärast äh, tahtisingi sõna. lõpetuseks võiksin öelda, et äh, see asjaolu, et justiitsminister on ka peaprokurör, on väga tuntud paljudes Euroopa Liidu liikmesriikides ja Poolas on see niiviisi olnud kahe tuhandendast kahe tuhande viieteistkümnenda aastani, siis kahe tuhandendast kahe tuhande viieteistkümnenda aastani löödi see lahtu, aga lahku, aga pärast seda oli, enne seda oli kõik koos um,. You know, are... suur tänu, esimees, see arutelu on äärmiselt kurnav, tegemist on põhimõtteliselt äh, kurtide debatiga, väga paljud eksperdid äh, esinevad äh, poodiumil, sõltumatud äh, eksperdid ja Poola natsionalistid korrutavad ikka ühte ja sedasama. kõigepealt nad ütlevad, see pole õiglane, see pole aus, meid ei austata, meid ei kuulata. siis hakkavad nad näpuga näitama teiste riikide peale ja ütlevad oi-oi, aga teised riigid teevad samamoodi. miks teil ei ole mingisugust tõelist faktilist vastuargumenti? selle asemel, et siin istuda ja mängida siin ohvrit. Teie ei ole kellegi ohvrid. Teie ei ole ohvrid teie õõnestate kohtusüsteemi sõltumatust ja kordan veel seda, mida varem ütlesin, siin pole mitte midagi pistmist teie väärtusega ja teie õigusega oma arvamust esitada. Teil on oma eesmärgid, te tahate õõnestada mitte ainult kohtuvõimu sõltumatust, vaid naiste õigusi, meediavabadust, usuvabadust, LGBTI õigust, pluralismi ja kõike muud. Need on teie kavatsused. juhiksin tähelepanu just sellele, ärge siin hakake ohvrit ja märtrit mängima, teie ei ole kellegi ohver minu küsimus paneelis esinejatele. esiteks. meil on olnud terve rida Euroopa vahistamismäärusi, mille on äh, välja andnud Poola kohtunikud, üks Iiri kohtunik, üks Hollandi kohtunik, äh, Saksa kohtunik äh, ja terve rida teisi kohtunikke on keeldunud nende vahistamismääruste elluviimisest. Iiri kohtunik vahepeal siiski on ühe vahistamismääruse jõustanud vist, ma päris kindel ei ole, kas te teate veel erinevatest juhtumitest, kas te näete, et äh, see tendents levib, kas, millised on teie prognoosid, kas need on üksikjuhtumid? minu teine küsimus. natsionalistid ütlevad alati, et äh, see, mida meie teeme, ei ole midagi erilist, teistes riikides tehakse samamoodi, Saksamaal ka tehakse niiviisi ja mõelge, Saksamaal on olukord kohutav, sellepärast et neil on kõik politiseerunud kohtunikud. jah, pooles süsteemis on elemente, mis on teistes riikides ka tõsi, aga hoopis teises kontekstis. märkimisväärselt tugevamate kontrollimehhanismidega võib-olla räägiksite natuke täpsemalt sellest kontekstist, et neid ülilihtsustatud argumente, mille kolleegid siin praegu esile tõid, kummutada. aitäh. proua Pitera saab viimasena sõna ja siis annan sõna meie esinejatele. suur tänu, lugupeetud äh, esimees. kõigepealt vastuseks härra Karskile kohtunikud ei moodusta mingisuguseid liite selleks, et praeguse valitsusega võitlust pidada. kohtunike liidud loodi juba ammu, tegemist ei ole mingisuguse salakavala plaaniga praeguse valitsuse vastu. Nende assotsiatsioonide liikmed esindasid kohtunikke õigusloomelises töös Poola seimis. tegemist ei ole mingisuguse vandenõuga sel ajal aga, kui äh, kohtunikud on televisioonis, siis tuletaksin meelde, et meie põhiseaduskohtu äh, esimees on väga aktiivne meedias ja teeb avaldusi, mida võib ka pidada poliitiliseks. ülemkohus, ülemkohust on samuti õõnestatud ning äh, kõik on ka tavakohtutes muutunud. üks tsiviilkohus saadeti laiali ning äh, pereliikmetele saab anda tähtsaid ametiposte riigile kuuluvates ettevõtetes, vabaühenduste rahastamise, äh, seadusest tulenevalt vabaühenduste rahastamisega tegeleb ka riik ja kui juttu on äh, avalikust meediast, siis räägitakse seda, et äh, tuleb kontrolli alla saada põhimõtteliselt äh, väliskontrolli all välisrahastatud meedia. Poola televisioon on põhimõtteliselt erakonna häälekandja. selleks ei ole vaja erilist sõltumatust, et kõike seda näha. opositsiooni parlamendiliikmeid ja Euroopa Parlamendi liikmeid opositsioonist kirjeldatakse meedias äärmist, äärmuslikes mõistetes. mainiksin veel ühte asjaolu, mis on siin tähelepanu alt kõrvale jäänud ning paluksin härra Adam Bodnoril kommenteerida seda. keegi ei rääkinud midagi sellest lõast, mille otsa on Poola öö, äh, parla-, Euroopa Parlamendi liikmed pandud pärast Poola erakonna konverentsi, kui otsustati, et nende palkasid tuleb kärpida poole võrra. praegu on äh, parlamendiliikmete palgad äh, riigi keskmisel tasemel ning Poola parla-, parlamendi spiiker, kui talle midagi ei meeldi, siis ta võib lihtsalt kärpida ükskõik millise Euroopa Parlamendi liikme palka, ilma et meil oleks mingisugust apellatsiooniõigust. ja äh, härra Korvin Mikke pöördus kohtu poole ja talle anti tema raha tagasi ja me kõik teame, mis äh, Poola parlamendis toimub ärge hakake seda parlamenti siin solvama, vaadake, mis Poola parlamendis toimub. jah. tegemist on delikaatse teemaga, tähtsa teemaga. paluksin, et Poola äh, kolleegid siiski eh, hoiduksid pikkadest horisontaalsetest arvamusvahetustest ma nägin, et siin on teisigi kolleege, kes soovivad sõna, tõstsid käed ning äh, pidagem siis kõneajast ikka kinni. annan teile võimaluse poole minuti jooksul vastata küsimustele. Äh, siis äh, annan sõna paneeli esindajatele. Äh, suur tänu. proua Pitera lahkelt tsiteeris siin minu avaldust ja ta tegelikult tuli siia selleks, et kuulata minu sõnavõttu. ma olen siin algusest peale olnud. ma ei pannud teid varem tähele, ega ma ei tahtnudki seda halvasti öelda tahtsin ühte asja öelda äh, Poola kohtunike poliitilise tegevuse kohta. tahtsin juhtida tähelepanu nendele kohtunikele, kes äh, kohtuotsuseid langetavad. ma ei viita siin äh, kohtupresidentide meediategevusele või kohtu esindajatele nii nagu äh, Põhiseaduskohtu äh, ja Haldusnõukogu äh, esindajatele, neil on oma haldusülesanded ja halduslik funktsioon ka. aga kui tavaline tavakohtunik, kes peab olema erapooletu, läheb erinevatele meeleavaldustele avaldama poliitilisi seisukohti, siis ta tegelikult ei ole enam erapooletu. teda võib pidada erapoolikuks ärgem nüüd seda arutelu küll enam uuesti avagem ning anname sõna meie esindajatele. panime tähele, et mõned liikmed peavad kell viis lahkuma, hiljemalt kell viis härra Juuraka äh, palus seetõttu, pidades silmas seda, et tema pöördus ise oma küsimustega konkreetselt äh, härra Adam Bodnari poole, siis paluti, et me annaksime sõna vastupidises järjekorras. nüüd on ja kõigepealt saab sõna doktor Adam Bodnar ja siis äh, lähme siis sedapidi härra Scholzemini välja. suur tänu nende küsimuste eest, vastan härra Jureki küsimusele, kõigepealt Euroopa Kohtu otsus langetati härra C küsimusesse ja Euroopa Kohtu otsus puudutas äh, Poola äh, kodaniku edasisaatmist Iirimaalt äh, Poolasse ja selles kohtuotsuses on äh, seljas kirjas ka, mida peaks kohus tegema enne sellist üleandmist ja seetõttu kohtunikud mõningates teistes riikides, Hollandis ja ähm, Hispaanias on hakanud esitama küsimusi, kas saab Euroopa vahistamismäärust ikkagi rakendada ja kas kõik selle testi Äh, tingimused on täidetud äh, ning äh, mingisugust sellist ohtu nagu Poola kohtu sõltumatusel ei ole. kohtunik Taneli, kes pärast kogu selle protsessi läbiviimist tõdes, et hoolimata sellest, et on erinevaid avaldusi tehtud asejustiitsministri poolt selle kohta, mis jääb ohtu süütuse presumptsiooni, võib siiski isiku Poolale üle anda no nii, et minu arvates, kui jurist esitab praegusel hetkel avalduse, et õiglase, õiglane kohtumõistmine on ohus üleandmise tulemusena Poolas, siis kohtunik ei saa teha midagi muud, kui läbida kogu selle testimenetluse ning selle järel otsustama, kas inimene antakse üle või mitte. mis puudutab elu, inimelu kaitset Poola õiguses, siis ma ütleksin, et Poola õigus, õiguses on tasakaal elu kaitsmise vahel ning erinevate ühiskondlike väärtuste kaitse vahel. Poola seadusest lähtuvalt on meil kolm võimalust, kui asi puudutab raseduse peatamist ning minu roll ombudsmanina on kontrollida, kas seadust täidetakse. kui naine, kas naine on sellises olukorras äh, nagu tingimused, mida seadus, mis käsitleb raseduse lõpetamist, äh, sätestab, kas tal on siis õigus äh, äh, juurdepääs äh, õigusega pakutud võimalustele. minu ülesanne ei ole öelda ombudsmanile, kas seda seadust, õigust tuleks liberaliseerida või rangemaks muuta terve rida küsimusi käsitlesid seda, mis praegu toimub kohtusüsteemiga ja millised on äh, selle mõjud äh, õigustele ja vabadustele. loomulikult sellised muudatused mõjutavad õigusi ja vabadusi kui on nii palju kirgi lõkkele löönud ja on väga palju võimalusi kohtunike üle survet avaldamiseks, siis äh, ei ole kohtu protsessi osapooltel selget ettekujutust sellest, kas kohtuotsus tugineb põhiseadusel ja õigussüsteemidel või lähtub poliitilistest mõjuteguritest, mida kohtunik arvesse on võtnud. on oht, et kohtunik võib ka olla mingisuguse distsiplinaarmenetluse all. tegemist on protsessiga mille puhul ei saa öelda, et jah, kogu siis protsess on nüüd ühel pool ning ähm, me võime tõdeda, et kohtunike olukord võib aastate jooksul muutuda halvemaks. üks reforme on erakorraliste apellatsioonide koja loomine ja Äh, sinna võib esitada juhtumeid, mis puudutavad äh, näiteks haavatavaid vähemusi. ja peaprokurör võib algatada sellest lähtuvalt äh, kohtupraktika ümberkujundamise protsessi, eriti delikaatsete juhtumite puhul. see oht võib tekkida. aga see konkreetne olukord tekitab ka sellise õhkkonna, et kohtunikud tunnevad, et nad peaksid olema rohkem ähm, lähtuma rohkem põhiseadusest ja sageli nad on inimõiguste valdkonnast väga häid otsuseid langetanud, näiteks äh, vastumeeleavalduste puhul inimeste vahistamine või siis äh, avaliku kogunemise keelustamine. härra Karski ja osalemine meeleavaldustes minu arvates on äh, inimõigustega tagatud see, et kui kohtuvõimu äh, sõltumatuse äh, tagamine kohtuvõimu sõltumatuse tagamise osas võivad ka kohtunikud osaleda meeleavaldustest, ka Ameerika Inimõiguste Kohus selgitab seda küsimust, kui tegemist on õigusriigi põhimõtte huvidega, siis äh, on kohtunikel ka õigus osaleda meeleavaldustes ning öelda oma arvamust välja, öelda härra Adam Chambers, kes on äh, kaheksakümmend kaheksa aastat äh, vana ja pensionile läinud kohtunik, tema osaldab, osaleb eraisikuna tema meeleavaldustest ja see on igati eetiline käitumine. ja proua Pitera kommentaar parlamendi rolli kohta, jah, me näeme seda, et parlamenti margani-, marginaliseeritakse, aruteluaeg äh, on nüüd väiksem, sisse on toodud erinevaid meetmeid, millest lähtuvalt äh, kar-, mille abil karistatakse parlamendiliikmeid. üks huvitav juhtum jõudis ka Euroopa äh, kohtu ette, härra Sterba juhtum, see on Karatšoni ning teiste juhtumiga üsna sarnane juhtum Ungari vastu esitatud kohtuasja juhtum peaks olema kohtu äh, äh apellatsiooni võimalus, kui parlamendiliiget äh, trahvitakse või karistatakse, meil seda äh, menetlust ei ole ja ma arvan, et tegelikult selles osas võime, on võiduvõimalused olemas härra Hagejal pidagem nüüd äh, ajast kinni, aeg on meil napp ja nüüd saavad sõna järgmised kõnelejad. härra äh, Sterk, palun, maksimaalselt viis minutit on teil aega. mul on kaks kommentaari. kõigepealt äh, kohtunike osalus poliitilises äh, tegevuses. olen täielikult nõus sellega, mida siin öeldi selle kohta Äh, kui asi puudutab põhiõigusi, äh, õigusriigi põhimõtet, siis kohtunikel on kohustus äh, tegutseda mitte ainult Ameerika kohtupraktikas ei ole see nii, vaid ka Euroopa kohus kohtupraktikas samuti. Euroopa Kohtunike Assotsiatsioon on samuti oma arvamuse esitanud selle kohta. nii palju siis kohtunike ning poliitiku, poliitika kohta. üks märkus Äh, erinevate asjaolude kohta, millest räägib Poola valitsus, äh, nimelt äh, täidesaatev võim ning peaprokurör, selle ühendamine. jah, on riike, kus seda tehakse, jah, on ka selliseid äh, riike, kus valitakse äh, kohtunõukogu parlamendi poolt. kõiki elemente tõesti selles reformi, kõiki elemente on äh, mõningates Euroopa Liidu liikmesriikides, aga kui vaadata reformi tervikuna ja seda tuleks ju teha, siis on kontrollisüsteem tasakaalust väljas. ja see on äh, Euroopa Kohtute Nõukogu kõige arvamuse kõige tähtsam osa, nimelt kontrollisüsteem reformi puhul äh, Poolas ei ole tasakaalus. suur tänu ja nüüd annan sõna professor äh, Soltsemile. jah, ma teen hästi lühidalt. ja jätkaksin analüüsi, millega alustas härra Sterk ma usun, et Veneetsia komisjoni soovitused isegi keerukates valdkondades üldiselt võetakse hästi vastu. ja miks? sellepärast, et äh, ekspertrühmad, millest koosneb Veneetsia komisjon, äh, tulevad väga erinevast juriidilisest taustast, nende arvamused on väga erinevad Nende juriidiline kultuur on erinev. ja ka nende funktsioonid on erinevad, osad on äh, professorid, teised kohtunikud. seega meil on selline segu salat nii-öelda, puuviljasalat, mis äh, võimaldab meil keskenduda ainult juriidilistele küsimustele siinkohal jah, nõustun oma naabriga. tõesti on probleeme, mis on keerukamad kui teised probleemid. aga ma pean ütlema, et kõik probleemid, millega meie oleme kokku puutunud Poola puhul, on olnud keerukad. aga kõige keerukam neist ilmselgelt ministeeriumi küsimus ja seda seetõttu, et ministeeriumi küsimustes on äh, lahknevused Euroopas väga suured, suuremad kui kohtunike sõltumatuse osas näiteks seal viimaseks. Need probleemid, mis me välja toome, on tohutud, hästi nähtavad, siin mainisin mõningaid nimelt. see mõte, mille kohaselt põhiseaduslik kohus ei saa Äh, muul moel äh, tühistada seadusi, kui ainult kahe kolmandiku toetusega, vabandust väga, sellist asja ei ole kuskil. ja lõpetuseks jah, tõesti, paljudel juhtudel siis Poola juristid on väga head, nad äh, on väga hästi kursis koge-, teistes riikides toimuvaga ja muidugi nad võivad leida siit ja sealt teatud äh, asju, mida nad saavad võrrelda, te unustate selle ja tolle, võivad nüüd öelda. ja see tegelikult ongi see, mis muudab meie arvamused äh, tugevaks, sest me kumuleerime oma ekspertiisi. kui me võtame kas või justiitsministri, kellel on äh, oma ministeerium, siis lisaks sellele tal on ka võim ühe seaduse kohaselt ka kohtunike mm, üle ja nii edasi, vastavalt sellele, mis Montesquieu ütles. üks võim peatab teise, siis igati juriidiliselt ilma igasuguste poliitilise kavadeta Veneetsia komisjon ütleb, et ei, nii ei saa. aitäh, aitäh teile kõigile aitäh teile, järgmine paneel tuleb. aitäh küsimuste ja vastuste eest. Alors, on va commencer dans le prochain panel. alustame järgmise paneeliga. akadeemilised küsimused ja kodanikuühiskond ning paluksin lahkelt uued kõnelejad ja külalised siia. tutvustan teid kohe. You're welcome. You're welcome. You're welcome to take your seats. Now as foreseen, we are moving to the third part. nüüd läheme edasi kolmanda osa juurde meie paneelist, eh, mis puudutab õigusriigi korda Poolas. meil on siin kohal nüüd akadeemilise maailma ja kodanikuühiskonna esindajad ja täpsemalt siis professor Laurent Pech, Euroopa õiguse professor Londoni Middlesexi ülikoolist doktor Timoteus Tsih, kes on õigusteooria filosoofia õppetooli dotsent õigus- ja haldusteadkonnast ning äh, Mihhail Vavr- ning ta on ka Varssavi kardinal Stefan Visvinski ülikoolist. härra Mihhail Varvikjevitš, äh, kes on jurist, kas hääldasin õigesti? ei, kõik läks täitsa valesti, jah tema on siis advokaat, Volnesaadi ehk siis Vabad Kohtud ja proua Malgorzata Zulega, eestkosteosakonna juht Helsingi Inimõiguste Fondist. meil on olnud võimalus avaldada arvamusi osadega teist juba Liibe külaskäigu raames Varssavisse. doktor Sih muuhulgas ning härra Vavrikjevitš, kes äh, Vabade Kohtute algatust esindab. ja ka Helsingi Inimõiguste Fondi esindajaga. Teil on ka väga hea reputatsioon siin. aga teil on sõna kaheksaks minutiks igale ühele ja seejärel teeme algust viimase küsimuste ja vastuste ja aruteluvooruga. ma teen ettepaneku, et kõigepealt äh, alustab äh, professor Pesh. mul oli kümme minutit. jah, ehk saate kuidagi kaheksaga, aga meil on vaja ka silmas pidada tõlkide vajadustega. aitäh, alusta siis kohe pihta. eile oli tähtaeg äh, Pool-, Poola võimudele kohtuotsusega kohanemiseks äh, Euroopa, vabandust, Poola ülemkohtu seaduse kohta. Nad ootasid tõesti viimase hetkeni selleks, et tegevuskava esitada, mitte ei ütelnud meile konkreetselt seda, et nad on meie äh, käske täitnud. me näeme, et tegemist on jällegi äh, katsega aega viita mitte kinni pidada õigusriigi põhimõttest. huvipakkuv oli see, et Poola president, kui õigesti tean, selle asemel, et ütelda meile, kuidas nad konkreetselt täidavad meie soove, siis süüdistati meid pigem selles, et me oleme liiga kaugele läinud oma otsuses see, mis me õigusriigi kohtade osas näeme Poolas, on täiesti enneolematu minu meelest ja ka mitte uus, võttes arvesse seda uut otsust. nädalate jooksul enne Euroopa Kohtu otsust ei üllatanud mind, vaid ütleme, šokeeris see, et Poola võimude täitevüksused lihtsalt keeldusid äh, täitmast äh, kohtute äh, külmutavaid otsuseid äh, ülemkohtu nimetuste osas. see on äh, üle piiri minek, inimesed on unustanud, millega tegemist, aga tegemist on äh, sama täitevvõimuga, mis varasemalt keeldus täitmast seaduslikke otsuseid põhiseadusliku kohtu poolt, enne kui ta ebaseaduslikult haaras enda kätte kaks tuhat kuusteist septembris ülemkohtu see ei ole minu isiklik arvamus, vaid komisjoni enda diagnoos ühes oma esimestest õigusriigi kohta käivatest soovitustest. nüüd on tegemist enneolematu olukorraga lausa niivõrd, kus äh, ühes äh, liikmesriigis ei ole detsembrist kaks tuhat kuusteist mingit toimuvat äh, põhiseaduslikku kontrolli. see tähendab seda, et Poola täitevvõim ning õiguslooja põhimõtteliselt võivad teha täpselt, mida ise tahavad, ükskõik kas need teod lähevad kokku Poola põhiseadusega või mitte. see minu meelest on suuresti enneolematu ning äh, õigustab täielikult artikkel seitse käivetamist äh, lõiget üks äh, septembrist kaks tuhat seitseteist ja ma isiklikult arvan, et komisjon oleks seda pidanud tegema juba juulis, mitte ootama nii kaua, kuni jällegi kiideti heaks terve rida õigusakte, mis on vastuolus õigusriigi põhimõttega. see kõik oli ettenähtav, sellepärast et see, mis me siiani oleme näinud, minu meelest professorina võin ütelda, õigusriigi küsimustes just, kõike seda oleks võinud oodata. Poola puhul on tegemist korduvate äh, siira koostöö põhimõtete rikkumisega. artikkel seitse käivitamine lõige üks ja äh, kaks kuulamist on veel ette nähtud selle kohta. kas nüüd olukord on paranenud? minu lühike vastus oleks ei. kui üldse midagi, siis on olukord hullem kui varem. artikkel seitse. Äh, menetlus peab jätkuma paljud õigusriigi küsimused ei ole lahendust leidnud, aega on vähe, nii et ma ei võta neid ükshaaval läbi, neid soovitusi, eh, mida Poola valitsus on ignoreerinud, aga neid on palju. me näeme, et Poola võimud ei ole suutnud täita komisjoni soovitusi muuhulgas selles osas, mis puudutab sõn-, põhiseadusliku kohtu sõltumatuse tagamist, sellepärast et nemad äh, on Poola põhiseaduse valvurid. ei saa õigusriiki ju olla, kui täitev ja õigusloomeline võim võivad rikkuda põhiseadust. jällegi, äh, komisjon jagab minu diagnoosi või siis vastupidi, mina pigem nõustun nendega. ilmselt on kõige olulisemaks küsimuseks äh, see, miks endiselt olukord on selline miks ei täideta komisjoni soovitusi? ei ole mitte ühtegi õigusriigi ametit äh, Euroopas või maailmas, mis poleks kritiseerinud äh, Poola reforme. tegemist ei ole reformidega, siin tuleks kasutada jutumärke, kui me kasutame sõna reform. tulen selle juurde tagasi, aga Poola võimud on õppinud seda, et Euroopa Liit ei suuda eh, vastu astuda õigusriigi rikkumisele, seda näiteks Ungari puhul. ja sellest on tehtud järeldused, et kui aega viita ja teha nägu, et dialoog pakub huvi, siis on võimalik asjaolusid koha peal muuta ja selleks ajaks, kui Euroopa Liit lõpuks üles ärkab, siis on juba liiga hilja, sellepärast et muudatused eh, on tagasipöördumatud. kohtu otsus teatud lootust pakub üle pika aja, sellepärast et nõutakse, et mindaks ajas tagasi enne seda, kui siis ülemkohtu kohta käiv seadus heaks kiideti ja nüüd järgneb märkus see puudutab jälle äh, autokraatliku süsteemi ühte jalajälge. ehk siis me näeme, et äh, täiesti šokeerivalt äh, kasutatakse sellist sõnavara, mis jätab vale mulje ilmselgelt rünnatakse süstemaatiliselt justiitssüsteemi sõltumatust, ilma milleta Euroopa Liidu liikmelisus ei ole võimalik, see teile ei meeldi, kahju küll, aga see on osaks paketist. see on Euroopa Liidu lepingutes sees. Te peate mõistma, millega on tegemist kui lubadusi tehakse järeleandmisi ka, siis te peate mõistma, et tegemist on Poola poolt olnud lihtsalt eh, kosmeetiliste paranduste ja tühjade sõnadega, see on lihtsalt hirmutav. sellest lähtudes on samuti oluline veel tulla ühe võtmetähtsusega soovituse juurde, mida Poola võimud on pidevalt rikkunud, vabandan selle pärast, mis ütlen, aga komisjon on korduvalt nõudnud muudatuse järgi nimetage neid reformideks justiitsharu äh, kohta ning need tuleb ette valmistada koos äh, justiitssüsteemi endaga või huvitatud osapooltega, aga seda ei ole toimunud. see oli juba esimeses soovituses kirjas, mis komisjon tegi õigusriigi kohta ka aastal kaks tuhat kuusteist. seega siis minu järeldus, mida kiiremini ärgatakse üles, mõõdetakse, milles oht on. õigusriigis ja ohtu mitte ainult Poolat, Poola süsteemi, vaid tegelikult kogu Euroopa Liidu õigussüsteemi. seda paremini me suudame ehk selle probleemi lahendada. teiseks, probleem üha suureneb, kui mitte ei laiene. täna hommikul rongis just Brüsselisse tulles lugesin olukorra kohta Rumeenias kõige halvemad tavad ikka rändavad ringi. esimeses paneelis me rääkisime ka sellest, aga ei mainitud seda, et siin me ei räägi äh, võrdlevast õigusest selleks, et parandada süsteemi, vaid äh, sellest, et võrdlevat õigust kasutatakse õigussüsteemi kehvemaks muutmiseks lähtepunktiks peaks olema see, kas muudatused, mis on tehtud Poola justiitskorraldusse, on äh, põhiseadusega kooskõlas või mitte. vahet pole, kas see on kooskõlas äh, sellega, mis Saksamaal on või mitte, peab vaatama seda, kas ollakse kooskõlas omaenda põhiseadusega. Te lihtsalt rikute omaenda põhiseadust. nii palju siis äh, võrdleva õiguse õppetundidest. kümne sekundiga vastastikune usaldus ja tunnustus nii palju, kui me teame, siin on kõik mängus äh, ning äh, aeg ei ole tühjadeks sõnadeks, poolmeetmeteks. me ei saa äh, edasi lükata tegevust, peame kohe tegutsema Poolas, aga tegelikult kõikjal Euroopa Liidus, aitäh! suur aitäh! ajast kinnipidamise eest ja nüüd läheme edasi järgmise kõneleja juurde, härra Tšihh palun, sõna on teil kümme minutit. esimees, lugupeetud komisjoni liikmed, aitäh kutse eest. kohtusüsteemi probleemid Poolas on ühed kõige rohkem arutlust leidnud probleemid Euroopa poliitikas praegu väga palju on tehtud üldiseid avaldusi olukorra kohta Poola kohtusüsteemis. aga kui vaadata nüüd kõikide poolte argumente ja neid loosungeid, mida on välja toodud, siis me näeme, et need küsimused on palju komplekssemad, kui nad võib-olla esmapilgul tunduvad. väga raske on tõesti anda ka kompleksset pilti olukorra kohta Poolas kümne minuti jooksul. just sellepärast ma soovitan teil lugeda seda uuringut, mille üheks kaasautoriks olin ka mina. hea meelega jagan seda teile, seda ka siis digitaalsel kujul. ja praegu lihtsalt tooksin välja mõned äh, äh punktid Poola äh, kohtusüsteemi olukorra kohta ja selleks, et äh, arutelu kujuneks huvitavaks, siis kasutaksin neid argumente, mida siiamaani veel kasutatud pole. kõigepealt on väga tähtis toonitada, et arutelud Poola kohtusüsteemi üle said alguse juulis kaks tuhat viisteist siis, kui uus äh, konstitutsioonikohtu äh, seadus vastu võeti toonase koalitsiooni poolt, siis seal olid üleminekuklauslid, äh, millega lubati kohtunikke valida, mida vastavalt põhiseadusele tegelikult oleks pidanud valima järgmine parlamendi koosseis. hiljem öeldi, et see otsus oli põhiseadusega vastuolus, aga see ei toonud endaga kaasa väga suurt vastuseisu ei inimõiguste eest võitlevate organisatsioonide poolt Poolas ega ka rahvusvahelistelt organisatsioonidelt. vaid hiljem, hilisemad sündmused tõid pahameeletormi ja te, neid on siin ka tänastes aruteludes äh, välja toodud, aga ma ei hakkaks siin, siin kirjeldama neid hilisemaid sündmuseid, sest ei taha aega raisata. teine tähtis punkt, mida ma tahtsin välja tuua, oli see, et praegusel hetkel konstitutsiooni kohus on Poola valitsuse alluvuse all. Eh, see on vale. eelmisel nädalal blokeeris põhiseaduskohtus pensioniseaduse, eh, seaduse, mis oli ilmselgelt valitsuse vaadetega kooskõlas. ja on terve rida eh, selle kohtuotsuseid, mida on viimastel kuudel vastu võetud ja mis on vastuolus Poola valitsuse poliitikaga. näiteks ka Poola kohtuid puudutav määrus doktor Bodnar, ombudsman ise osales selles juhtumis, see on ka seitseteist murd neliteist ja kohtuotsus äh, ütleb, et äh, ei panda paika juurdepääsu täpselt ähm, kohtutele, see on vastuolus põhiseadusega. tahaksin toonitada, et see otsus on täiesti vastuolus valitsuse ja parlamendi seisukohaga ja kohus järgis siin doktor Bodnari argumentatsiooni. peale selle tasub välja tuua veel ka seda, et ükshäälse otsuse võttis vastu siis terve koda neli kohtunikku, kes äh, on ametisse nimetatud praeguse ametiperioodi ajal ja üks siis äh, varasema ametiperioodi ajal juba. nüüd kolmas punkt. arutelude järgmine etapp siin on kolm seadust, millega kohtusüsteemi ülesehitust meie koduriigis muudetakse. ja mis on endaga kaasa toonud suure vastuolu. kohtusüsteemi kõige suuremaks probleemiks on usaldamatus. ja selle on välja toonud kõik poliitilised rühmitused äh, ja õigusloomelised jõud. me kõik teame, et kolm, kolme suurt institutsiooni on reformitud. ülemkohust kõigepealt, teiseks riikliku kohtute nõukogu ja ja ka üldkohtute süsteemi. väga tähtis on rääkida reformi nendest aspektidest, mida siiamaani ei ole arutatud, sest siin on tõesti väga palju küsimusi juba arutlust leidnud, nii et ei ole mõtet neid korrata. aga teiselt poolt on väga tähtis ka öelda, et väga paljud reformi ettepanekud ei saanud mitte mingit äh, kriitikat, äh, eriti mis puudutab näiteks läbipaistvust. näiteks üldkohtute seadusega muudeti väga palju juhtumite jagamist kohtunike vahel ning kohtunike paneele vahetakse vabad, valib äh, nüüd IT-süsteem ja see on sarnane ka põhiseaduskohtuga, kus äh, kohtunikke valitakse tähestiku järgi. siin on öeldud, et see võib siin on öeldud, et äh, presidendid võivad nüüd ise hakata valima kohtunike juhtumitega ja et näiteks äh, tsiviilkohtu äh, kohtunikele antakse kriminaaljuhtumeid. arutelud on aga keskendunud isiklikele muudatustele ja ka siin tooksin välja mõned tähtsad argumendid. uus seadus, mida kritiseeriti väga palju, ja selle kohaselt õigusminister võib kohtute presidente lahti lasta, kui ta saab selleks kohtute nõukogu nõus, nõusoleku. aga samal ajal mitte mingit sellist vallandamiste lainet ei toimunud. kuus kuud on möödunud selle seaduse vastuvõtmisest kaheksateist üldkohtu eh, presidenti olid sellised keda oleks võinud lahti lasta, aga seda ei tehtud. kuna president juhtumeid enam isiklikult kohtunike vahele ei äh, jaota, siis ei ole ka see argument enam nii tähtis, kui ta oli minevikus. kõige vastuolulisem on olnud praegu, praegune seadus, mis puudutab ülemkohut ja mis jõustus juulis sellel aastal kuulsime siin juba tervet rida argumente praeguse seaduse kohta, millega laiendati ülemkohtu koosseisu ja samal ajal vähendati kohtunike pensionile mineku iga. siin on välja toodud kõhklusi selle seaduse kohta. pensionile mineku iga, mis ülemkohtu kohtunikele pandi, ei erine tegelikult üldisest pensionieast, mis Poolas sisse viidi samal ajal. muudeti ülemkohtuseadust ja kohustuslik äh, pensionile mineku iga nii meestele kui ka naistele on samasugune aga naised võivad minna pensionile juba kuuekümne aastaselt, kui nad seda soovivad. meestel on see iga kuuskümmend viis. väga tähtis on ka öelda, et selle seaduse vastased ütles, et seda ei saa õigustada artikliga sada kaheksakümmend lõige viis Poola äh, Äh, põhiseadusest. jah, tegemist on väga kompleksse küsimusega, sellepärast et äh, selle seaduse vastased ütlevad, et tegemist ei ole proportsionaalse meetmega, eriti ülemkohtu esimese presidendi puhul. ja lõpetuseks teen hästi lühidalt. andsin teile mõned näited küsimuste kohta, mis, mida minu arvates ei ole piisavalt välja toodud nendes aruteludes, mis toimusid täna. muidugi siin on väga palju tähtsaid argumente, mida tõstatati ja selle küsimusega tuleb tõesti tegeleda aga samal ajal oleme me kuulnud nii palju üldiseid märkuseid ja paljud neist ei kajastanud üldse kohtusüsteemi probleeme. konstruktiivne dialoog peab põhinema fak-, faktide põhjalikul uurimisel, mitte üldistel avaldustel. aitäh! aitäh! aitäh härra Lopes Aguilarile, et ta vahepeal juhtis meie kuulamist. ma väga vabandan, ei kuulnud äh, professor Pechi ettekannet, aga suur tänu selle materjali eest, mida te meile edastasite taustana. aitäh tehtud töö eest ja ma olen veendunud, et vastate veel ka küsimustele. tean, et äh, sina ja su kolleegid on siin tõesti äh, rasket ja kirglikut tööd teinud. ja kõik ei ole muidugi alati nõus sellega, mida te ütlete. järgmisena Mihhail Vavrikjevitš, jurist. nii et annan teile ka kohe sõna. aitäh, lugupeetud esimees, lugupeetud äh, selle koja liikmed, daamid ja härrad mina oma lühikeses ettekandes juhiksin teie tähelepanu tegeva juristina teatud praktilistele pooltele äh, Poola praeguses olukorras, äh, mis puudutavad siis kohtusüsteemi sõltumatust. praegusel hetkel oleme me õigusriigi põhimõtetega sellises olukorras, kus äh, Euroopa Liidu institutsioonid on teinud väga suure sammu komisjoni kaebus ja vahemeetmed, mille võttis vastu Euroopa Kohus Luksemburgis, on väga tähtis meede võitluses äh, ko-, äh, Poola sõltumatu kohtusüsteemi lõhkumise vastu. ülemkohtu ja ü-, ja administratiivse ülemkohtu äh, kohtunikud, kes on üle kuuekümne viie aastased, on tagasi tööle pöördunud professor Makažor Tšetšov on tõesti kuni aastani kaks tuhat kakskümmend nüüd äh, kohtupresident edasi. nii et äh, lepingute kohaselt olukord on korrektne ja tõhus juriidiline kaitse on tagatud ehk äh, nii nagu, olukord on nii nagu enne kolmandat oktoobrit, kolmandat aprilli sellel aastal, kui ülemkohtu otsus jõustus nüüd me ootame kohtuistungit ja Euroopa Kohtu otsust selles küsimuses. aga tahaksin toonitada, et need meetmed näitavad meile, kui tähtis on Euroopa kohtusüsteem. viimase kolme aasta jooksul peaaegu igaüks Poolas arvas, et mitte miski ei suuda seda tulva peatada, mis äh, rullus äh, Poola kohtusüsteemi poole. Euroopa Parlamendi ja komisjoni äh, ning sõltumatu Euroopa Kohtu ühine pingutus oli see, mis peatas selle teerulli ja Poola kodanikuühiskonna ja Poola sõltumatute juristide nimel tahaksin tänada teid, seda koda ja komisjoni kõikide nende jõupingutuste eest, mida te tegite ähm, õigusriigi põhimõtete taastamise nimel Poolas. nüüd see, mis Euroopa Kohtus praegu toimub ja need vahemeetmed, sellest kahjuks ei piisa selleks, et kaitsta inimõigu-, äh, äh, põhiõiguste ja õigusriigi põhimõtete öö, äh, kinnipidamist Poolas. meil on väga tõsine põhiseaduslik kriis, meil on väga suur probleem põhiseaduskohtuse, kohtuga, eh, selle töö on halvatud eh, ja ta ei ole enam eh, sõltumatu institutsioon. väga lühidalt, aga väga täpselt kuulsime Veneetsia komisjoni arvamust, mis oli väga korrektne ja see, et meil ei ole sõltumatut põhiseaduskohut, on väga suur probleem, kuid mis on praegu minu arvates kõige tähtsam küsimus? see kliima, õhkkond, mis mürgitab praegust äh, kohtusüsteemi, on väga raske ja kohtute nõukogude võrgustik, kohtute nõukogu on see, mis äh, mürgitab samamoodi kohtusüsteemide tööd. tegemist ei ole sõltumatu organisatsiooniga ja ta ei täida seda rolli, mis on talle põhiseadusega antud. vastavalt artiklile sada kaheksakümmend kuus Poola põhiseaduses peaks kohtute nõukogu hoolitsema kohtute sõltumatuse eest ja ka kohtunike sõltumatuse eest. praegusel hetkel on ta aga täielikult allatatud täidesaatvale võimule nii et äh, kuidas saab ta tagada äh, kohtusüsteemi sõltumatust, see ei ole võimalik. ja seda arvamust kinnitavad äh, ka Poola Euroopa ja välisõiguse ähm, eksperdid, erinevad organisatsioonid, siseriiklikud ja rahvusvahelised ja ka eksperdid, keda me täna ära kuulasime. ka Veneetsia komisjon on seda öelnud, Euroopa kohtute nõukogude võrgustik kinnitas seda. ka nemad äh, said täna võimaluse siin esitada. kohtute nõukogu vabandust, Euroopa Kohtute Nõukogude võrgustik peatas äh, Poola kohtute nõukogu liikmelisuse just sellepärast, nagu Kesterk ütles, et ta ei pea kinni sõltumatuse nõuetest praktiliselt vaadates. tuleb vaadata, kuidas Poola kohtute nõukogu toimib, milliseid otsuseid ta vastu võtab ja kuidas tema liikmed esinevad. Leszek Mašur äh, Äh, kohtute nõukogu juht, temalt ajakirjanik küsis, kas äh, kohtute nõukogu kavatseb Veneetsia komisjoni soovitustest kinni pidada, ütles, et ta konsulteerib seda valitsusega. praegusel hetkel oleme me olukorras, kus kohtute nõukogu pöördub distsiplinaarkohtuniku peale selleks, et alustataks menetlust ühe põhiseaduskohtu kohtuniku vastu. tegemist on kriminaalkoja juhiga põhiseaduskohtus. ta ei lasknud uuel kohtunikul, kelle tööle asuda, kel oli siis valinud kohtute nõukogu, sellepärast et on olemas Euroopa Kohtu vaheotsus ja just sellepärast see kriminaalkoja juht võttis äh, sellise otsuse, ta pidas kinni Euroopa Kohtu otsusest ja nüüd uus kohtute nõukogu president ähvardab teda distsiplinaarmenetlusega. ja üks näide minu praktilisest elust, ma tõesti ülemkohtu kohtunikke esindasin, kui nad siis esitasid apellatsiooni äh, Äh, kohtute nõukogu otsuse vastu selleks, et nad saaksid jätkata oma karjää-, karjääri, kuigi nad olid pensionile seatud. tegemist oli siis kohtunikega, kes äh, ülemkohtust ja administratiivsest ülemkohtust selle uue seadusega lahti lasti. mina ja minu kolleeg saatsime apellatsioonikaebuse otse kohtute nõukokku, sest tegemist oli kohtute nõukogu otsusega vastavalt menetlusele kohtute nõukogu oleks pidanud selle apellatsiooni otse saatma edasi ülemkohtusse, aga nad keeldusid seda tegemast. ilma, et nad oleks kuidagi olnud pädevad menetluslikus mõttes selleks, et seda apellatsiooni üle vaadata, nad lihtsalt keeldusid seda apellatsiooni edasi saatmast ülemkohtusse just niimoodi praegusel hetkel kohtute nõukogu meil toimib. justiits- ja kohtunike ühendus koostas ka eriraporti kohtuvõimu olukorra kohta Poolas vastavalt sõltumatutele uuringutele. sellel liidul on kolm tuhat liiget ehk siis kolmandik Poola kohtunikest ja üheksakümmend protsenti nendest kohtunikest usub, et kohtu võimu sõltumatus ja ka õigusriigi põhimõtted on olu, ohu all ja peale selle viiskümmend protsenti üheksakümmend üks koma seitse protsenti kohtunikest, kes vastasid küsimustele ütlesite, et äh, uus kohtute nõukogu ei täida oma rolli, ta ei taga kohtusüsteemi sõltumatust. kaheksakümmend seitse protsenti kohtunikest ütles, et äh, praegused kohtute nõukogu liikmed peaksid tagasi astuma. ja nüüd, kuidas on hirmutatud kohtunikke? meil on siin distsiplinaarmenetlused, distsiplinaarne surve selgelt nendele kohtunikele, kes äh, Äh, räägivad sellest, et äh, õigusriigi põhimõtted on ohu all Poolas. distsiplinaarkohtunik äh, kuulab nad ära, toimub siis arutelu õigusriigi põhimõtete üle, isegi siis, kui osalevad kohtunikud haridusprogrammides või harjutuskohtutes, siis seal nende öeldud võidakse distsiplinaarmenetlusega Äh, karistada ja mm, seda kõike nimetatakse siis äh, kohtunike poliitiliseks tegevuseks. see kõik tundub sürreaalne, aga tegelikult see nii on. üks vabaühendus korraldas äh, põhiseadusliku nädala või ta teeb seda tegelikult kaks korda aastas väga paljudes kolle-, koolides ja kuussada juristi osaleb selles programmis. tegemist on kohtunike, süüdistajate, Äh, juristidega ja viiskümmend tuhat last on kaasatud sinna ja mitu korda juhtunud nüüd viimastel kuudel, et äh, üritatakse neid äh, kohtunikke, prokuröre hirmutada aga see on väga hea näide selle kohta, kuidas see kõik meil toimib. lõpetuseks tahaksin lihtsalt toonitada, et Poola kohtunikud väga vapralt peavad vastu sellele survele, nad soovivad jääda sõltumatuks hoolimata äh, nende võimu piiramisele ja sellele, et institutsionaalset kaitset sõltumatusel enam ei ole. ja viimases lauses tahaksin toonitada, et Poola kodanikuühiskond toetab Poola kohtunikke, me oleme koostanud äh, kokku kutsunud komisjoni kaksteist vabaühendust selleks, et kaitsta kohtunikke ja sinna on kaasatud ka erinevad äh, kohtunike organisatsioonid, me anname neile õiguslikku ja moraalset toetust äh, kõikidele survele sattunud kohtunikele ja me aitame siis ka kohtu ette tuua neid juhtumeid. suur tänu ja kui meie delegatsioon käis kohapeal, siis me nägime äh, seda algatust, siis me olime väga tänulikud vabade kohtute algatusele. ja lõpetuseks äh, proua Šuštuleka Helsingi Inimõiguste Fondist. suur tänu, lugupeetud äh, esimees, austatud komisjoni liikmed, lugupeetud daamid ja härrad! ma kasutan võimalust ja tutvustan Helsingi Inimõiguste Fondi seisukohta Poola olukorra kohta. meie Äh, tek-, tegemist on ühe suurema inimõiguste kaitseorganisatsiooniga Poolas, oleme üle kolmekümne aasta teostanud seiret ning algatanud kohtuasju seoses inimõiguste kaitsega ning äh, lihtsalt kroonilise hoolikuse tõttu tahaksin ma öelda, et ka kahe tuhande viieteistkümnendal aastal samuti protesteerisime põhiseaduse kohtu muudatuste vastu. lugupeetud daamid ja härrad, alates kahe tuhande viieteistkümnendast aastast oleme Poolas näinud enneolematut muudatuste lainet, millega rünnatakse meie demokraatliku riigi aluspõhimõtteid. väga vastuolulised muudatused puudutavad praktiliselt kõiki demokraatiaks seotud asjaolusid, kohtusüsteemi, meediat, meediavabadust äh, ning äh, sõltumatute äh, vabaühenduste tegevust. süstemaatiliselt ei ole ükski nendest muudatustest iseenesest äh, hädavajalik reform. reformide asemel, ütleksin ma, on äh, nende muudatuste puhul tegemist üritusega õõnestada sõltumatute institutsioonide alustalasid atakid on, atake esineb kolmel kujul. kõigepealt õigusloomelised muudatused, mille eesmärgiks on sõltumatute institutsioonide halvamine ning nende poliitilise tahte allasurumine. teiseks, poliitilised muutused, millega mõningate institutsioonide tegevusvaldkonda kitsendatakse. ja lõpetuseks oleme tähele pannud ka seda, et tekitatakse vihaõhustik äh, kodanikuühiskonna aktivistide ning kohtute, prokuröride ning meedia vastu Äh, samal ajal on praktiliselt äh, täheldatud praktiliselt äh, enneolematut soovi valitsuse poolt nimetada inimesi ametikohtadele erinevates organisatsioonides. kaks suurepärast näidet nende muudatuste kohta. kõigepealt tahaksin rääkida kohtusüsteemist, teades väga hästi, et pärast pikka koosolekut olete võib-olla natukene kurnatud juba kohtusüsteemi ning kohtute teemast aga kannatage veel natuke välja. kahe tuhande viieteistkümnendast aastast alates on vastu võetud viisteist õigusakti, millega kohtusüsteemi reguleeritakse ning millele on valitsev enamus andnud toetuse. aga mitte ükski nendest viieteistkümnest õigusaktist ei ole pööranud äh, tagasi kohtute toimimise elulisi probleeme, nagu näiteks äh, kohtumenetluse liigne pikk juur-, pikkus, juurdepääs äh, puuetega inimestele, ebapiisav personal ja nii edasi ja nii edasi. kõikide muudatuste eesmärgiks on tegeleda nende elementidega kohtusüsteemist, mis puudutavad kohtunike sõltumatust ning kohtutesse surutakse poliitiliselt ning läbipaistmatult kohtunikke minu kolleegid, eelmise paneeli kõnelejad rääkisid palju meie äh, kohtute nõukogust, põhiseaduse äh, kohtust ja nii edasi. mina ka juht, juhi, juhiksin tähelepanu kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta lõpu ja kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta alguse juhtumisele, kui justiitsministril oli õigus kohtu esimees ametist tagandada. kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal tehti ülevaade kohtupresidentidest, kes ametist tagastati ning mul ei ununenud, mul ei olnud kunagi kolmekümne, kolmkümmend aastat kohtu esimehena töötanud inimese äh, tõn-, tunnistus, et et ta lihtsalt äh, justiitsministri ühelauselise fakti, faksi tulemusena tagandati ametist ning äh, kohtu esimeeste taga, vabastamine ametist toimus täiesti salastatult, kellegiga ei konsulteeritud, selle konkreetse kohtuniku puhul äh, püüti teda muuta tema ametikohas, äh, viis kohtunikku äh, olid temaga varem ühendust võtnud, öeldes, et tema töökohta pakuti neile tema selja taga. ja kohtu esimeeste äh, ametisse nimetamisel ei äh, konsulteeritud kohtunike üldassambleega ja äh, mis on veelgi murettekitavam, selgis see, et uued juhtival kohal oleval kohtunikud olid kohtunikud, keda iial ei oleks kaalutudki kui võimalikke kandidaate, sellepärast et nende kogemused olid lühikesed ning mõningate puhul oli rakendatud distsiplinaarmenetlust. teiseks tahaksin juhtida teie tähelepanu ühele teisele asjaolule õigusriigi kriis, mille tunnistajateks oleme olnud viimase kolme aasta jooksul, on märgatav kõikides äh, riigi äh, aspektides äh, kodanikuühiskondasid ja vabaühendusi ei ole tänases arutelus piisavalt mainitud. viimase kolme aasta jooksul Poola Vabaühenduste Föderatsioon äh, tõi üle kuuekümne näite selle kohta, kuidas osalemise ning koostöö põhimõte, põhimõtet on eraldi äh, eiratud ja me oleme, meil on ka näiteid selle kohta, kuidas lõpetatakse koostöölõpe riigi süsteemi ning vabaühenduse vahel meelevaldselt samuti äh, on murettekitavaid märke riigi vahendite jagamisega seoses. siis äh, algatused seoses Euroopa Liidu vabaühenduste toetamisega, hiljuti vastu võetud äh, Euroopa väärtuste instrument. ka nende puhul on käitumine olnud murettekitav ja vabaühendused, kes on näljateedile määratud ja kelle vastu dis-, diskrimineeritakse, nagu näiteks Watchdog ning inimõiguste ning pagulaste õiguste eest võitlevad organisatsioonid, need satuvad sageli rünnakute äh, sihtmärgiks ning neid jäetakse sotsiaalse konsultatsiooniprotsessist välja viimase kolme aasta jooksul kõik äh, olulised õigusaktid, mis on, äh, mängivad mingisugust rolli süstemaatilises Äh, perspektiivis on äh, sellised, et vabaühendused on jäetud välja konsulteerimisprotsessist. samuti äh, põhiõigused ja vaba, vabadused, selline mõju mõjutab neid kaua, seetõttu on väga oluline, et rahvusvaheline üldsus endiselt, jätkuvalt jälgib olukorda Poolas, et see oht ei leviks veelgi. mul on veel kolm minutit kõneaega, aga olen valmis äh, vastama äh, küsimustele nende kolme minuti jooksul. suur tänu, väga äh, <laughs> selge äh,, otsekohene sõnavõtt, kvaliteet on tähtis, mitte kvantiteet, nii et ärge öelge kunagi seda lõpus, äh, lõpetage lihtsalt ära, see on, praegu oli teie sõnavõtt nagu haiku, lihtsalt täiuslik, ütlesite kõik, mida oli vaja öelda ja kõikidele kolleegidele siin platvormil ütleksin vabanduseks, et vabandust, et jäin siia hiljaks. Teil on väga oluline roll. Teie ettekanded olid väga head ning äh, nägime seda ka delegatsioonina. Poolas käies mainisite siin kodanikuühiskonda ähm, ja rääkisite, miks vabaühendused äh, Äh, aktiivsed akadeemikud äh, tegutsevad. meil on väga hea meel, et te hoiate meid kursis, iseäranis meid, kes me ei ole poolakad. niisiis ähm, tänan teid kogu südamest. suur tänu ka kolleegidele, kes on jäänud veel siia, kuulamine on pikk, ma tean. ning äh, Barbara, palun, sul on sõna. suur tänu lugupeetud esimees. ma ei ole nõus teie viimase avaldusega. ma ei ole nõus selle viimase avaldusega teie poolt, nimelt et kõik avaldused olid hästi tasakaalus ning konkreetsed. mul on üks küsimus mis on seotud äh, just nimelt selle probleemiga. Äh, härra Šehha, teie ettekanne, äh, kas see oligi üldse teaduslik ja kas teie artikkel, seda võib pidada teaduslikuks artikliks? sellepärast, et õiguslikul teadusel seal nii-öelda ei ole rahvuslikku olemust siin räägiti varemgi, härra Scholzem rääkis äh, Veneetsia komisjoni erinevatest õiguslikest kultuuridest, vabandust, ma ei ole veel küsimuseni jõudnud. Äh, me teame siis, et äh, teadus ei ole mitte natsionalistlik, vaid üleilmne ning sellest tulenevalt minu küsimus, kas kasutate teaduslikku metoodikat, kui te töötate oma artikleid välja ning tutvustate oma arvamusi? mulle mul on tõesti kõrini nendest pooltõdedest ning veidratest argumentidest, mida esitatakse poliitilistel aruteludel teaduse nime all. mainisite, et kahe tuhande viieteistkümnendal aastal, ähm, kui loodi kodanikuplatvorm ja kodanikeplatvorm nimetas liiga palju kohtunikke põhiseaduste kohtusse ja ka siis kahe tuhande viieteistkümnenda aasta esimesel detsembril põhiseaduskohus langetas otsuse, kus oli selgelt kirjas, et kaks varem äh, parlamendi poolt ametisse nimetatud liiget, liiget nimetati ametisse vastuolus põhiseadusega. ning äh, seadus tühistati ning äh, on veel terve rida teisigi näiteid põhiseaduskohtu ametisse, kohtunike ametisse nimetamisega. kui te alustate kahe tuhande viieteistkümnendast aastast oma avalduses järgmine kord, siis mainige ka seda, et äh, tegemist oli siis äh, platvorma liikmetega, kes ise selle juhtumi põhiseaduse kohtuga esile tõid ja siis veel, mis puudutab kohtuasjade valimist või kohtunike valimist äh, juhuslikkuse alusel kohtuotsingute põhjal, kui me vaatame internetiotsingut, siis äh, internetiotsingu süsteemi ei kasutata enne kahe tuhande üheksateistkümnendat aastast. ma võin tuua teile konkreetsed viited artiklite kohta, kus on konkreetselt kirjeldatud ära seda, kuidas elektrooniline äh, Äh, kohtunike äh, valimine toimub. ja veel üks asi. kui te ei ole uurinud, mis kohtutes juhtub veel, siis äh, minevikus oli paljudes kohtutes elektrooniline valikusüsteem ja oli ka kohtuid, kus süsteem ei olnud elektrooniline. mis puudutab pensioniiga, siis ma ei hakka siin teiega vaidlema, ütleksin vaid seda, et kui süsteem muutub, siis kogu Põhiseaduse kohtu paneel toetaks rahu ja äh, õigluse erakonda, siis äh, võiksite nad ametisse nimetada kogu eluks, nii Äh, nagu tehti ülikoolides töötavate kohtunikega. mul oleks väga hea meel, kui vastaksite meie küsimus, minu küsimusele ning ütleksite, et kas teie oma analüüse ning äh, teese valmistades äh, võtate arvesse erinevate rahvusvaheliste organisatsioonide arvamust ja teete ülemaailmset teadust? kas kontrollite üldse oma argumente võrreldes neid kõikide teiste organisatsioonide sõnavõttudega, praegusel hetkel paistab, et te esitasite oma argumente ja sugugi mitte äh, ei käsitlenud kogu poleemikat. Äh, meil on väga vähe aega. Äh, ma teen tõesti lühidalt, ütleb härra Šetš. oot-oot-oot-oot-oot-oot-oot, hetk, hetk, palun, ütleb härra Mares, kes siin seda äh, mõttevahetust juhib, mina ikka äh, Barbara Spinelli, sina saad sõna kõigepealt. ma võtan oma küsimuse tagasi, sellepärast et kell on juba kuus ja, ja nii edasi. kas sa oskate vastata ka, ka inglise keeles? võin vastata inglise keeles. mul on väga hea meel kuulda seda küsimust. proua Kritritška, äh, teid võib-olla üllatab see, aga suurem osa teie avaldustest, nendega olen päri Äh, ja loomulikult tuleb tõsiasjadest lähtuda, kui loete artiklit hoolikalt läbi, artiklit, millele ma viitasin, siis leiate äh, asjaolude täpse kirjelduse nendest artiklitest. aga nii, nagu ma oma äh, kümneminutise kõne päris alguses ütlesin, püüdsin ma lihtsalt täita arutelus lünki neid lünki, mis selles arutelus on ja need lüngad olid üsna selged. mitte keegi ei tõstatanud neid argumente, mille mina tõstatasin. Well, that was an interesting answer. äärmiselt huvitav vastus tõepoolest, jah. see, see oli seda väärt, eks ole. tegemist ei olnud poliitilise kõnega, lihtsalt ma üritasin lünkasid täita. no jah, ütleb härra Mores. Teie äh, küsimus, Barbara, oli huvitav. <laughs> Te ütlete, et esindate head ülikooli, head katoliku ülikooli, mis ei ole sugugi mitte provintsiülikool, ka provintsilik ülikool, nii et ma eeldaksin tõesti teilt ka kvaliteetset vastust. Private one but.... Äh, tegemist ei ole eraülikooliga. But it's, it's not a... see katolikele traditsioonile tuginev ülikool, aga siiski mitte eraülikool, ütleb härra Šiš seda arutelu me enam ei jätka, ütleb härra esimees. küsimusi ei esitatud meie teistele paneelile esinejatele, aga igal juhul suur tänu meie tänaste ettekannete eest ning selle eest, mis nad ka meie delegatsiooni visiidi ajal tegid. tõesti, te tegite ka ennem palju tööd ära ning te jätkate oma tööd. kallid kolleegid, tõlge lõpeb nii et ma ei kavatse siin pikalt kõneleda enam, kõigepealt tahaksin tänada neid liikmeid, kes jäid täna siia kuulamise lõpuni. suur tänu teile, et tegite oma tööd pühendunult, Juan Fernando, Barbara äh, ja teised, kes just uksest lahkusid ja kogu personalile ka aitäh. ning äh, enne ja selle asemel, et teha pikk lõpetav sõnavõtt, ütleksin, et saadame, saatsime äh, raporti projekti kõikidele fraktsioonidele, saatsime raporti projekti Poola valitsuse alalisele esindusele Euroopa Liidu juures, oleme küsinud nädala jooksul neilt ka kommentaare, siis äh, saame seda ka siis detsembrikuus. esitada, jätkame oma menetlusega ja suur tänu kõigile teistele ka Äh, nendele liikmetele, kelle nimesid ma ei tea peast. ja ma jätan oma lõppsõnavõtu ära, sest protsess ju jätkub, meie tänased esinejad on tõesti asjatundjad oma valdkonnas ja suur tänu teile meile eraldatud aja eest. aitäh meie komisjonilt, aitäh meie liikmetelt, suur tänu teile! tänasel koosolekul osalemise eest, äh, pöördume tagasi selle teema äh, juurde detsembrikuus. Äh, projekt on koostatud, suur tänu, kallid kolleegid!